ja see ongi see korrelatiivne raamistik interneti jaoks, mida me hiljem hääletame. suur tänu, proua Del Castillo, sellega on arutelu lõppenud, hääletus toimub täna. ma vabandan mõningate tehniliste tõrgete pärast ja nende organisatoorsete vigade pärast, mis täna hommikul tekkisid, ma lahkun nüüd selle toolilt ja sellel kohal asub härra Martin Schulz. punkt der tagesordnung folgt nii läheme edasi järgmine päevakorrapunkt mis on komisjoni ja nõukogu avaldus Euroopa Ülemkogu viieteistkümnenda oktoobri kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kohtumise järeldused eelkõige seoses rahvusvaheliste fondide rahastamisega ja juhtida kahekümne viienda oktoobri kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kohtumise järeldused Lääne-Balkani marsruudi kohta ning ettevalmistused Valletta tippkohtumiseks üheteistkümnendal ja kaheteistkümnendal novembril kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. kallid kolleegid, pühapäeval selle koja presidendina olin komisjoni presidendi Junckeri kutsel kohtumisel kus olid valitsusjuhid äh, selleks, et rääkida äh, läbi Lääne-Balkani tulevatest põgenikest. juba neljapäeval esimeste konverentsil ma ütlesin, et olukord on dramaatiline ja sellepärast on väga tähtis, et Juncker ja kõik ülejäänud, et Juncker kutsus kõik osalejad Brüsselisse kokku selleks, et võtta vastu praktilisi otsuseid lahendusteks president Tusk ja ka mina võtsime kutse vastu ja osalesime sellel kohtumisel. hoolimata sellest kohtumisest peame ka meie just äh, koostöös teiste institutsioonidega leidma vastutustundlikke lahendusi pagulaskriisile ja sellepärast on väga tähtis, et täna ka põhjalikult räägitakse erinevate kohtumiste tulemustest lugupeetud daamid ja härrad, pühapäeval tõesti üpris jõhkralt tuli välja see, et Lääne-Balkani olukord valmistab ka poliitiliselt väga suurt muret. kümned tuhanded inimesed tulevad Lääne-Balkani riikide kaudu Lääne-Euroopasse, neil ei ole riideid seljas, neil ei ole süüa, juua, nad on päevi vihmas ja keset ööd peavad meie välis- ja sisepiire ületama ja kuna tali on ukse ees, nagu ka Jean-Claude Juncker ütles, ootab meid humanitaarne katastroof ja sellepärast ma leian, et see seitsmeteist punkti kava, mis üleeile varahommikul vastu võeti, on hea samm ja mida tuleb võimalikult kiiresti rakendada. ja et nendele sammudele peavad järgnema paljud uued. sellegipoolest ma väga murelikult lahkusin üleeile hommikul sellelt kohtumiselt. õhkkond sellel kohtumisel oli õudne. kõige suuremaks probleemiks ka pärast, kõige suurem probleem ka pärast seda kohtumist jääb püsima. et tehakse küll lubadusi, aga nendest ei peeta kinni. kui valitsused, ükskõik kas parempoolsed või vasakpoolsed valitsused, peavad riiklikke huvisid tähtsamaks kui ühiseid lahendusi, siis on kannatajapooli kaks, pagulased ja Euroopa Liidu öö, ühtehoidmine. sellepärast ma annan nüüd kõigepealt sõna öö, öö, nõukogu esimehele, ülemkogu esimehele härra Tuskile, palun suur tänu, härra president. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, enne viieteistkümnenda oktoobri ülemkogu briifingut, kui ma mõtlesin järgmistele sammudele, ütleme järg-, järgmist need väljakutsed, mis meie ees seisavad, meie komisjoni, meie kogukonna Euroopa Liidu ees seisavad ja need on isegi suuremad kui midagi, mis me oleme kogenud kümnendite jooksul. ja mul ei ole mul on isegi kõhklused, et need katsumused panevad proovile selle, mis me oleme üles ehitanud Schengeni kokkuleppega nad äh, on lausa tektoonilise iseloomuga, äh, mis panevad proovile ka meie poliitilise struktuuri. meil on vaja erakorralisi meetmeid, erakorralisi ohverdusi ning erakorralist solidaarsust. Euroopa Ülemkogu, nõukogu presidendina usun ma, et meie ees seisavad katsumused, millest me peame üle saama üheskoos, ühendatud jõududega, ma ei näe sellele alternatiivi juba kriisi algusest peale olen ma rõhutanud, kui tähtis on meie välispiiride kaitse. meil ei ole veel kokkulepet selle kohta, kuidas seda operatiivselt teha aga vähemalt on liidrid kokku leppinud, et meie prioriteediks peaks olema välispiiride kaitse. kahjuks on olukord halvenenud, halvemaks muutunud kui see, millest me rääkisime siin viimane kord, kui ma äh, Euroopa Parlamendis esinesin. uus voog põgenikke Alepost pärast Venemaa pommirünnakuid on jällegi saabumas Euroopa Liitu. ülemkogu on muidugi soovitanud ettevaatlikult ka kokkuleppe sõlmida Türgiga ja tahaksin tänada siin asepresident Timmermansi, kes äh, töötab välja kokkuleppe tehnilisi detaile. see kokkulepe kui see tõesti aitab peatada põgenikevoogu Euroopasse, võiks ennast õigustada, aga ärgem tehkem endale illusioone selle kohta, et mingi kolmas riik võiks meie asemel meie piire kaitsta. teiseks, äh, riigijuhid võtsid äh, kokku praeguse olukorra, otsustasid, et äh, tuleb luua novembri lõpuks üksteist registreerimiskeskust kriisikolletes, äh, kaasa arvatud Itaalias, selleks on vaja nii äh, varasid, vahendeid kui personali, äh, toetust Frontexile ja EASole. praegu on meil sellest, mida vaja läheb, vähem kui pool ja seetõttu tuleb ausalt arutada, kuidas kõik need uued struktuurid toimiksid ja me teeme seda. teiseks, me peame lõpetama äh, igasugused nägelused nende vahel, kes soovivad kaitsta Euroopa Liidu piire, liikmesriikide piire, neis, neide vahel, kes äh, pigem räägivad üleüldisest avatusest. me peame leidma kuldse kesktee, peame illegaalse piiriületuse lõpetama, peame registreerima kõik asüülitaotlejad ning korraldama ka inimeste vastuvõtu. iseenesest see veel põgenikevoogu Euroopasse ei peata, kuid võib seda oluliselt vähendada ja see, selles suhtes leppis ülemkogu kokku, et Frontexi mandaati tuleb edasi arendada, Frontexile antakse kiirreageerimisvõimalused ning Frontex peab ka juhtpositsioonile asuma eba, Äh, ebaseaduslike migrantide tagasisaatmisel. Euroopa Liidu liikmesriigid saavad nii, nii kiiresti reageerida kui võimalik. Frontexile tuleb anda nüüd vahendid selleks, et ta saaks täielikult Euroopa piire kaitsta. Äh, tahaksin tänada seda tohutut tööd, mis, mida liikmesriigid on juba ära teinud Frontexi finantseerimisel ja samuti Euroopa äh, rändlus äh, sisserändeameti toetamisel ja EASO toetamisel ning me tahaksime järgmisena anda EASO-le ja Frontexile kõikvajalikud vahendid selleks, et nad saaksid ka ajutist ümberasustamismehhanismi rakendada nii, et see oleks võimalikult tõhus. austatud parlamendiliikmed, see kriis ei puuduta ainult Süüria põgenikke. kahe nädala pärast äh, tuleb Valetas kokku Euroopa ja Aafrika liidrite konverents. Aafrika kolleegidega koos tahame teha nii, et tippkohtumine looks tõelise partnerlussuhte äh, migratsiooniküsimustes kahe kontinendi vahel tahame arutada operatiivmeetmeid tasakaalustatult, nii et saaks tõhusalt tagasi saata inimesi, eh, tagasi võtta inimesi, et purustataks illegaalset immigratsiooni soodustavad võrgustikud eh, ning toetada Aafrika riikide sotsiaal- ja majandusarengut, eh, tagades jätkuvad võimalused seaduslikuks sisserändeks Euroopasse. tahame luua ohutud püsivad vastuvõturajatised, tahame adekvaatsed põgenike registreerimise protseduurid paika saa-, seada ja eh, kaasa arvatud põgenikele varjupaiga andmise seni, kuni nad saavad tagasi pöörduda oma koduriiki me peame eh, jätkama oma jõupingutusi selleks, et toetada ÜRO erinevaid programme ja agentuure, näiteks toiduprogrammi, eh, vastavaid regionaalseid usaldusfonde, Liibüa, Aafrika eh, usaldusfondi. austatud parlamendiliikmed ja lõpuks Ühendkuningriigist. ma Äh, olen viimase kuu jooksul toimunud äh, tööst kolleegidele aru andnud äh, ja muidugi meil on hea meel, et peaminister Cameron novembri alguseks lubas ka Briti spetsiifilised mured paberil meile esitada. aitäh, härra Tusk. nüüd saab sõna komisjoni president härra Juncker. Sehr verehrter lugupeetud äh, Euroopa Parlamendi president, Euroopa Ülemkogu president, lugupeetud äh, rahvasaadikud, kallid kolleegid. eelmisel nädalal Lääne-Balkani maades pagulased pidid jäistest jõgedest läbi minema, nad ei saanud magada ja varsti hakkab vih-, lund sadama. iga päev loeb, olukord läheb hullemaks. just see ongi põhjus, miks ma äh, ülemkogu presidendi härra Tuskiga eelmisel pühapäeval äh, teatud Euroopa liikmesriikide ja ka kolme eh, riigi juhid, mis veel ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid, eh, kutsusin Brüsselisse. sellel kohtumisel olid siis eh, Euroopa Liidu liikmesriigid, samamoodi ka Luksemburgi rändeminister härra Asselborn, samamoodi nagu ka Hollandi äh, rändeminister. peale selle oli sinna kutsutud siis ka ülemkogu president Tusk ja Euroopa Parlamendi president Schulz, sest minu jaoks on väga tähtis selgeks teha, et pagulaskriis ei puuduta mitte ainult Lääne-Balkani kriis, riike, vaid ka Euroopa Liidu institutsioone, kaasa arvatud Euroopa Parlamenti. meil on vaja Euroopa Liidu abi hädasti, kui me hakkame rääkima eelarveeraldustest äh, Lääne Balkani riikide aitamisel ja ma tahan veel kord välja tuua selle, kui tänulik ma olen, et Euroopa Parlament kõik Euroopa Komisjoni ettepanekuid eh, nii kiiresti läbi vaatas ja andis komisjonile mandaadi eelarvepoliitilised otsused ka nüüd rakendada. peale selle Antonio Guterres, äh, Frontex ja EASO olid äh, kutsutud äh, sellele kohtumisele samamoodi nagu ka Serbia, Albaania ja Jugoslaavia endise vabariigi Makedoonia esindajad, sellepärast et need riigid on eriti pagulasvoogudest puudutatud. komisjon haaras ohjad äh, selleks, et koos Lääne-Balkani riikide ja pagulaste sihtriikidega leida lahendusi. komisjon peab iga päev hoolitsema selle eest, et liikmesriikide ootused ja soovid, äh, samamoodi nagu ka pagulaste ootused ja soovid võimalikult kiiresti täidetaks. tegelikult ei oleks seda kohtumist vaja olnud normaalne peaks olema see, et Lääne-Balkani riigid selle asemel, et rääkisid, räägiksid üksteisest, räägiksid hoopis üksteisega. esimest korda oli võimalik äh, omavahel rääkima panna ühe laua taga need, kes siiamaani on ainult üksteisest rääkinud ma tegin seda just selleks, et äh, avatult ja siiralt äh, rääkida ähm, nendest piirkondlike, piirkondlikest probleemidest. me tõesti arvestasime selle sooviga rohkemgi kui vaja ja me teame ju, et kogu aeg anti ka teateid sellest kohtumisest, et äh, kohe alguses oldi tülis ja et hiljem sai rääkida sellest, et meil oli kolm-neli erinevat tiiba. tavaline oleks see, et me räägiksime üksteisega. siin ei ole tegemist mingi eriolukorraga, see on täiesti uskumatu, et Euroopa Liidu liikmesriigid ei saa omavahel rääkida probleemidest, et meil on vaja erilist kohtumist, see tegelikult näitab seda, et Euroopa Liit ei ole heas olukorras, sest see, mida me tegime pühapäeval, seda oleks vastutavad ja puudutatud liikmesriigid pidanud tegema spontaanselt ja kohe. see arutelu oli avatud, siiras, osaliselt ka pingeline ja mitte iga arutelu ja iga sõnavõtt ei aidanud kaasa dialoogile, aga meil õnnestus selles äh, voorus seal selgeks teha, et erakorralised olukorrad nõuavad erakorralisi meetmeid ja et me ainult üheskoos saame selle probleemiga tegeleda ja just sellepärast ma olen tänulik kõikidele osalejatele, et nad nii palju ennast kokku võtsid, et kui tõesti oli vaja selgeks teha, et Euroopas ei ole võimalik, Euroopat ei ole võimalik üles ehitada, kui me töötame üksteisele vastu, vaid otse vastupidi, me peame tegema koostööd tegemist ei olnud päevaga, kus tehti suuri poliitilisi avaldusi. see oli päev, kus tuli käised üles käärida ja pragmaatilised meetmed kokku leppida, mida on võimalik siis ka koheselt rakendama hakata. valitsusjuhid äh, ütlesid, et meil on kolm suurt probleemi. esiteks liikmesriigid lubasid anda varjupaika koheselt kõikidele pagulastele selleks, et nad ei peaks miinuskraadidega väljas olema. teiseks, nad lubasid anda toitu, terviseteenuseid, abi ja arvestada ka tsiviilkaitsemehhanismiga, kui vaja tegemist on konkreetsete sammudega. eile Horvaatias äh, Äh, lükatigi käima tsiviilkaitsemeetmete süsteem, paluti äh, telke, tekke ja elektriahjusid ja ma tõesti palun, et äh, solidaarsusmeetmele aitaksid kaasa kõik liikmesriigid selleks, et Horvaatiale on, oleks võimalik anda vajalikku abi valitsusjuhid peale selle võtsid kohustuse vastuvõtuvõimekust äh, parandada, et Lääne-Balkani riikides leida sada tuhat kohta. tahaksin siin Aleksis Tsiprast tänada, et ta oli nõus kolmkümmend tuhat kohta looma veel selle aasta lõpuks ja koos ÜRO abiga luua veel kakskümmend tuhat varjupaiga kohta. ma olen tänulik Antonio Guterresele, kes lubas ka ÜRO erisaadikuna äh, abi, mis on vaja Lääne-Balkani riikidel. teiseks, valitsusjuhid lubasid hallata rändevoogusid üheskoos. me peame äh, selle kontrollimatu voo sissetuleku vähendama. pagulased tuleb kõigepealt äh, Äh, registreerida, kui nad jõuavad äh, Euroopa Liitu. see tähendab seda, e, et pagulastele tuleb ka öelda, mis see tähendab, kui nad ei lase ennast registreerida. tuleb öelda, et kui ei registreerita, ei ole ka mitte mingeid õigusi. see on nii lihtne ja pagulased peavad seda põhireeglit teadma. sest muidugi, pagulastel on õigused ja ma kavatsen alati nende õiguste eest seista. aga pagulased, kes jõuavad Euroopasse, nendel on ka kohustusi siis äh, rändevoogude üheskoos haldamine tähendab ka seda, et me jagame informatsiooni. eelmisel nädalal me nägime, kus, äh, kuidas liikmesriigid äh, viisid ühest piiri otsast teise pagulasi, näidati üksteise peale näpuga ja see on praegusel hetkel paanikast Äh, tõstetud poliitika, kõik üritavad äh, lihtsalt naabrite kaela vastutuse veeretada ja niimoodi õõnestatakse solidaarsust. meil tuleb tõesti Äh, hoolitseda selle eest, et liikmesriigid aitaksid üksteist, mitte aga süüdistada neid selles, mida nad teevad ja selleks tuleb ära kasutada kogu võimekust. kui paljud pagulased on äh, teel, kus nad piiri ületavad, kuhu nad liiguvad, kui palju telke või tekke kasutatakse praegusel hetkel ja kui palju on võimalik anda naabritele, kellel on neid rohkem vaja? on täiesti hämmastav et meil tuli nii palju pingutada selleks, et teatud liikmesriike veenda selles, et nad peavad informeerima naaberriike rändevoogudest ja sellest, kes ületavad nende piire. kui kasutada siin talupoja mõistust, siis on täiesti üllatav see, et me peame korraldama kohtumise, kus me palume liikmesriike, et nad informeeriksid oma naabreid rändevoogudest ja ka see on tõend sellest, et Euroopa Liidu olukord ei ole hea. me peame jagama vastuseid lihtsatele küsimustele, mida ma siin just äsja mainisin. eile kõik riigid kes osalesid pühapäevasel kohtumisel, alustasid riiklike kontaktpunktide loomisega selleks, et me saaksime informatsiooni jagada. ja komisjon jälgib seda iga nädal ja ka sellel nädalal neljapäeval toimub meil juba ka esimene äh, kohtumine. peale selle valitsusjuhid lubasid ka piirivalvet parandada. meil tuleb tugevdada Euroopa Liidu välispiiri, eriti just Kreeka, Serbia äh, Jugola-, Jugoslaavia endise vabariigi Makedoonia ja Albaania puhul. peale selle on vaja lisapolitseiohvitsere, äh, kes võetakse tööle veel sellel nädalal Sloveenias, kelle ülesandeks on siis ka pagulaste registreerimine. riigid peavad pingutama selleks, et et äh, tagasi saadetavatele pagulastele ka pakutakse kaitset. me peame hoolitsema selle eest, et meil oleks tagasisaatmislepingud kolmandate riikidega ja samamoodi tuleb meil tegeleda ka Pakistaniga. nüüd äh, me arutasime, muide, peaaegu kõik liikmesriigid eh, ilma erandita viitasid kollektiivselt eh, nendele kuludele, tohututele kuludele, mis kaasnevad uue pagulaspoliitika elluviimisega liikmesriikides ja ma saan aru liikmesriikidest täiesti. ja just sel põhjusel viieteistkümnendal oktoobril võttis Euroopa Komisjon, mida mul on õnn juhatada, otsuse, et liikmesriigid, eh, kelle eelarve, eh, eelarvet puudutavad pagulase, eh, pagulaste vastuvõtmiseks seotud kulutused, saavad kasutada stabiilsuspakti uusi reegleid, võimaldades eelarve paindlikkust. sest meie ees seisab erakorraliselt raske probleem. ja ma võin öelda seda muide igal pool täiesti julgelt. Äh, see pakk ei ole enam selline vana pakt, millest me vanasti rääkisime. me tahame kõik oma vahendid ühise poliitika äh, kasutusse rakendada ja täpselt nii me hakkamegi tegema, mitte nii nagu varem, kui eelarve defitsiidi äh, protsess algatati. meie ees seisab põgenike probleem, äh, stabiilsuspakti on nüüd tehtud ettepanek parandada äh, ja see puudutab äh, nii väikseid kui suuri riike, ka neid suuri riike, kes ei ole siiani veel piisavalt jõupingutusi teinud. kui tõesti mingeid erakorralisi jõupingutusi tehakse, siis tuleb teda ka vastavalt toetada. liikmesriigid, kes ei ole mingeid täiu-, täiendavaid jõupingutusi teinud, kes ei, ei tõenda ka, et pagulaspoliitika kuidagi nende eelarvet mõjutab oluliselt, siis nende puhul ei, ei tehta ka mingeid pakti järeleandmisi, mingit paindlikkust üles ei näidata. tegemist on siiski liikmesriikide vastutustundliku käitumist nõudva sammuga. ja muidugi, kallid kolleegid, ka Euroopa Liidu eelarve on piiratud, ka meie paindlikkusvõimalused on piiratud, meie vahendid on piiratud ja me oleme tõesti pingutanud ennast viimse piirini. Euroopa Komisjon on teinud kõik selleks, et äh, kõikvõimalikud eelarvevahendid koondataks äh, vastavalt meie nõudmistele, aga me üksi ei suuda nende probleemidega toime tulla oma eelarve piires. seetõttu kutsun liikmesriike, teie parlamente üles, Euroopa Investeerimispanka üles järele mõtlema, milliseid võimalusi meil on veel täiendavate vahendite leidmiseks selleks, et erakorralist kriisi leevendada. meil on vaja erakorralisi finantsvahendeid ja sellele me järgmised nädalad ka pühendame. daamid ja härrad, esimest korda istusid Euroopa Liidu liikmesriikide juhid ja Lääne-Balkani riigi juhid koos ümber laua arutasid operatiivselt, kuidas olukorda kontrolli alla saada. ja need meetmed, eh, mis nüüd eh, vastu võeti viieteistkümnendal oktoobril, muide president Tusk ka nimetas neid, et eh, need on väga tähtsad ja viieteistkümnendal oktoobril ning vastavalt ka sellele, millest ma varem siin kojas olen kõnelenud, on mul ikka ja jälle olnud üks eesmärk. tahtsin, et liikmesriigid mõtleksid veel kord üle nende lubaduste peale, mille nad andsid kahekümne kolmandal septembril, eelmisel ülemkogul. ja muide, ka lubadusi ei ole piisavalt olnud, meil on vaja kahes valdkonnas edasi liikuda. kõigepealt tuleb kiirendada operatiivmeetmete elluviimist, ma rääkisin nendest kriisikolletest, registreerimiskeskustest ja ümberasustamisest ja teiseks meil on vaja eelarve tuge. siin parlamendis olen ma seda öelnud ja öelnud ka ülemkogul, et liikmesriigid ise peavad palju rohkem tegema, tegema kiiremini, selleks et oma kahekümne kolmanda septembri lubadusi täita. see on eluliselt tähtis see on tähtis, kui me soovime tõesti, et meie operatiivsed otsused ka ellu rakenduksid. ülemkogul nagu ütlesid liikmesriigid, et nad täidavad oma lubadusi, jah, me oleme ajakohastatud lubadusi ka äh, mõnel puhul näinud, aga liikmesriigid siiski äh, liiguvad väga aeglaselt edasi, kuigi nad peaksid juba jooksma lausa oluline on meie agentuure toetada, meil on vaja eksperte agentuuridesse saata, seda tuleb kiiremas kohas teha, korras teha selleks, et aidata kriisikolletes pagulasi registreerida. EASO on taotlenud äh, kolmesada seitsekümmend nelja täiendavat eksperti, eilseks olid liikmesriigid äh, lubanud sada viiskümmend neli äh, või sada 100 sada nelikümmend viis eksperti, aga meil on vaja väga kiirelt leida uusi eksperte. Frontex on soovinud seitsesada seitsekümmend viis eksperti, aga pakuti kolmsada kakskümmend kuus eksperti, see on väga hea. aga see ei ole piisav, see on liiga vähe. Pole kaugeltki ammendav otsus ja me ei liigu piisava kiirusega edasi. liikmesriigid peavad oma lubadusi täitma, määrama eh, kontaktametnikud, kes saadetakse Itaaliasse, Kreekasse, nad peavad teatama meile, kui palju nad vastu võtta saavad, kakskümmend viis liikmesriiki kahekümne kuuest, kes lubaduse andsid, ei ole veel oma kontaktpunkte määranud. kaheksa liikmesriiki on Itaaliasse saatnud eh, kontaktametnikud, ainult kolm on saatnud eh, kontaktametnikud Kreekasse, lihtsalt ärgem unustagem, et meil on otsus sada kuuskümmend tuhat pagulast vaja ümber asustada, kes vajavad rahvusvahelist kaitset. kõik need äh, lubadused ja see, mis tegelikkuses on, on veel üksteisest väga kaugel, see lünk tuleb täita. Äh, kolm nädalat tagasi otsustasime me tulevase poliitika jaoks äh, leida kõik vajalikud vahendid. pingutasime viimseni Euroopa Liidu eelarve piires, meie Euroopa Komisjonis. kümme miljardit eurot leiti nüüd selleks, et kahe tuhande viieteistkümnendal, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal põgenikekriisiga võidelda. me eraldasime just selle poliitika jaoks miljardeid eurosid ning äh, kahekümne kolmandal septembril lubati küll olemasolevad lüngad täita, kuid äh, meil on puudu ikka veel kaks koma kaks miljardit eurot kahepoolsete kontaktide kaudu äh, oleme saanud teada, et liikmesriigid siiski kava, äh, kavatsevad meile veel ähm, umbes kaheksakümmend kuus miljardit and-, äh, miljonit anda, aga ikkagi meie lüngad, eelarvelüngad ulatuvad miljarditesse ja me lihtsalt ei suuda oma ülesannete kõrgusel olla novembris, nagu siin ka öeldi, toimub meil tippkohtumine Aafrika riigi liidri, riikide liidritega. me soovime seda, sest äh, see põgenike probleem ei ole mitte ainult Euroopa probleem. ei maksa uskuda, et, et ühel pool on Euroopa ja, ja siis teisel pool kuskil on äh, üle, ülejäänud maailm. ei, Euroopa on osa maailmast ja, ja kui me tegutseme, tuleb seda teha üheskoos. kuidas saame midagi tõsiselt eh, teha või tõsist dialoogi oma Aafrika nõbudega pidada, eh, kui me ei suuda ise omaenda lubadusi täita. peame midagi näitama juba enne Valetat, et me oleme valmis eh, läbirääkimistele minema, mitte ainult see raha taskus, aga ka soovides midagi ära teha. Äh, paari sõnaga ka Türgist äh, lõpetuseks. me praegusel hetkel oleme ühistegevuskava välja töötamas Türgiga. komisjoni ettepanekud Donald Tuski juhtimisel ülemkogus mitte ei leidnud äh, tõsist kaalumist, vaid positiivsed vastused on tulnud ja komisjoni asepresident äh, Timmermans lükkas nüüd äh, sellele küsimusele hoo sisse, tõesti suur tänu tema jõupingutuste eest äh, Timmermann saab selle ülesandega väga hästi hakkama, täpselt samamoodi nagu ka Dimitris Avramopoulos, kes vastutab põgenike küsimuse eest. ka tema on väga palju panustanud ka puudutatud riikides selleks, et leida lahendus pagulasküsimustele. sellepärast, et see ei ole mitte mingi vaenulik üleskutse nüüd Baierimaalt, et komisjoni president peaks midagi tegema. ma ei tee mitte midagi muud, kui ainult tegelen selle küsimusega, kui kõik kõik teised tegeleksid pagulaste probleemi lahendamisega täpselt samamoodi nagu komisjon, siis me oleks palju kaugemale jõudnud. ja ma tõesti ütlen, et komisjon ei ole selles küsimuses küll mitte kriitikapoegagi ära teeninud. me peame, kallid kolleegid, Türgiga rääkima ühise tegevuskava rakendamisest seda me teeme, seda teeb Franz Timmermans, Johannes Hahn ja Dmitri Savramopoulos samamoodi, aga nüüd on vaja edasi jõuda. mina olen lugenud väga palju kirjalikke arvamusi ja ma jagan neid arvamusi, et on väga palju kõhklusi, muret, et on väga palju äh, lahtiseid küsimusi Türgi osas aga ütlen teile, et Türgi territooriumil on kaks koma viis miljonit pagulast, rohkem kui siin, palju rohkem ja juba ammu palju rohkem kui meil. ja nüüd on meil kaks võimalust, me ütleme Türgile, et nojah, Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, Euroopa Parlamendi komisjoni ja Türgi vahel on lahendamata küsimusi inimõiguste küsimused, ajakirjandusvabandus ja nii edasi. aga praegusel hetkel ei ole sellest mitte mingit kasu. meie läbirääkimistest Türgi kolleegidega, mina, Timmermans ja ka teised, pöörame küll tähelepanu, Türgi valitsuse tähelepanu nendele probleemidele, aga praegusel hetkel on meil vaja konkreetseid samme solidaarselt Türgiga sellepärast, et Türgi on nõus hoolitsema selle eest, et need pagulased, kes on praegusel hetkel Türgis, ka Türgisse jääksid. Nad on nõus sellega, et nad peavad tegema kõik endast oleneva selleks, et äh, need äh, pagulasvood Türgi suunas ja ka Türgist siis edasi Balkani riikide suunas ei läheks äh, käima. ja ta on valmis pakkuma teenuseid äh, pagulastele, need lapsed Türgis, kes ükskõik kust pärit on, läheksid ka kooli. mis mõte on sellel, et me pagulased korjame kokku laagrites, aga ei hoolitse selle eest, et nende pagulaste lapsed tõesti ka mingi tulevikuperspektiivi saaksid, et nad saaksid minna kooli ja saaksid tulevikuperspektiivi. nii et see, kas meile meeldib või ei meeldi, meil on vaja Türgiga üheskoos pingutada. Türgil on vaja kolme miljardit eurot selleks, et äh, seda kriisi hallata. Euroopa eelarves on kakssada viiskümmend miljonit eurot ette nähtud selleks ja järgmiseks aastaks. ülejäänud summad peavad tulema liikmesriikidelt, seda lisaks siis sellele kahe koma kolmele miljardile eurole, mis on meil veel puudu meil on vaja rääkida viisalihtsustussüsteemist Türgiga, samamoodi ka, ka liitumisläbirääkimistest, nendele uuesti hoo sisselükkamisest, ilma et me loobuksime oma põhimõtetest. ma teen üleskutse sellele kojale, et te aitaksite komisjoni, et me kiiresti saaksime Türgiga siduvad kokkulepped sõlmida, mis aitavad nii meid kui Türgit, sest muidu muutub olukord veelgi hullemaks, kui ta praegusel hetkel on. ja lisan siia juurde veel selle, et ma oleksin tahtnud ka, et me kiiresti ka ühise rannikuvalvega tegeleksime, meil on vaja ühist Euroopa tasandil rannikuvalvet ja meil on vaja ka paremat välispiiride kaitset, meil on vaja tõesti informatsiooni, mida saaks ka pagulastele edasi anda ja meil on vaja ka pagulastele öelda, mitte varjupaiga taotlejatele, et neil on vaja koju tagasi pöörduda, kui need õudsed sõjad Süürias, nüüd näete, ma unistan siin natukene ja ka mujal on lõppenud. suur tänu teie tähelepanu eest ja Äh, muidugi äh, arutelu käigus olen valmis siis veel ka rääkima majandus- ja rahaliitu puudutavatest küsimustest. me tõesti üritame kiiresti edasi minna ka majandus- ja rahaliidu süvendamisel, arvestades just seda nelja presidendi raportit ja ma arvan, et äh, need, kes täiesti õigustamad, neile ma võin öelda, et parlament on tõesti korralikult kaasatud unustage oma kõhklused, Euroopa Parlament, eriti just äh, hoiuste kaitsmisel on äh, nõus parlamendiga rääkima ja läbi rääkima äh, nii, nagu see on kohane vastavalt meie suurepärastele suhetele. aitäh! aitäh, komisjoni president, nüüd saab Rahvapartei fraktsiooni nimel sõna nende esimees härra Veeber, palun. aitäh, komisjoni president, aitäh, parlamendi president, kallid kolleegid, kui ma eile tänast kõnet ette valmistasin, siis ma kirjutasin kõigepealt, et jah, me tahame kiire, kiirregistreerimiskeskusi, me tahame abi, tahame kvooti, tahame turvalisi ko-, Äh, kolmandaid riike, aga siis ma nägin, et seda kõnet olen juba mitmeid kordi siin kojas pidanud. sellepärast ei tahaks siin ma praegu rääkida materiaalsest poolest, vaid poliitilisest olukorrast. komisjon pühapäeval näitas, et ta soovib Euroopat juhtida, ta soovib, et Euroopa saaks lõpuks hoo sisse, et me saaksime poliitiliselt juhtida nii, nagu me oleme seda alati soovinud. see kõik tuli pühapäeval välja. Jean-Claude Juncker tegi pühapäeval selgeks, et tuleb lõpetada see pagulaste edasisaatmine ehm, siin tõesti alused on paika pandud ja komisjoni seaduslikud ettepanekud volinik Avramopolselt on meieni jõutud, aitäh! meie toetame komisjoni väga paljudes otsustes, nii eelarve puhul ja ka praeguse kahe teksti puhul, mis puudutab kvooti ja turvalisi päritoluriike, ka need tahame me kiiresti läbi vaadata, need kaks paketti, selleks et Euroopa oleks tegevusvõimeline ja jällegi liikmesriigid, vaatan siin ülemkogu presidendi poole, need lubadused, mis anti, nendest ei peeta kinni. ja tahan juba täna öelda, et ma tõesti sooviks, et äh, ülemkogu räägitaks tulevikust Äh, mitte filosoofiliselt, vaid et konkreetselt küsitakse, et äh, mida on liikmesriigid teinud, palju nad lubadustest on täitnud. härra Tusk, ma leian, et teie ülemkogu presidendina kannate siin suurt vastutust, teil on suur roll. ma tahan, et te tulevikus tõesti ka liikmesriikidelt otse küsiksite, et palju nad nendest lubadustest on ka täitnud. meil on vaja seda survet äh, ülemkogu kaudu avaldada, kui me soovime edasi minna ja eriti kui mõtleme, et tali on ukse ees. praegusel hetkel tõesti natsionaalne egoism ja riiklikud huvid on need, mis on meid läbikukkumise äärele viinud, Farage'i ja parempoolsete Euroopa on see, millest me siin räägime. kahjuks niimoodi meil ei ole võimalik lahendusi leida. meie Rahvapartei soovib eh, ennast sellisest lähenemisest eraldada. meie ütleme, et kui Jordaania ja Liibanon aitavad, kui vaesed riigid aitavad, siis peab ka Euroopa aitama me ütleme, et me oleme Euroopas uhked, olen seda ka varem öelnud, et me oleme uhked inimõiguste üle, mitte ainult äh, kristlaste õiguste üle. rahvapartei täpselt samamoodi nagu ka Donald Tusk leiab, et meil on vaja selget kon-, kon-, konkreetset kontrolli Euroopa Liidu välispiiril, ei saa olla nii, et igaüks, kes uksele koputab, saab ka sisse. ja kui me selle paketi tõesti rakendame, siis me oleme õigel kursis ja lubage mul täna ka mõned parteipoliitilised hinnangud teha, sellepärast et kallid kolleegid, ma aruteludes tihti näen, et äh, Rahvaparteile heidetakse ette seda, kuidas Viktor Orban käitub. kallid kolleegid, me oleme ühel nõul, et meil tuleb äh, Viktor Orbanile meenutada, kuidas humanitaarselt inimestega ümber käia, aga ma arvan, et siin täiskogu saalis võib öelda ka järgmist kui siseministrid rääkisid kvoodist, seda saja, sellest saja kuuekümnest tuhandest inimesest, siis oli ainult üks Rahvapartei juht vastu, Viktor Orban, ja kolm sotsiaaldemokraati, Rumeenia, Slovakkia ja Tšehhi Vabariigi siseministrid, nii et kolm sotsiaaldemokraati ühe Rahvapartei vastu. Hollandi ja, ja Taanis on liberaalsed valitsusjuhid ja nendelt ma ei ole kuulnud neid lauseid, mida ütleb Angela Merkel, et tuleb inimesi julgustada, neile tuleb öelda, et pagulaste küsimuses tuleb meil ka vastutust kanda. ja sellepärast ma tõesti palun, lõpetage nüüd demokraatlike parteide vahel see süüdistamine ja patuhoidla leidmine. kõigil on ülesanded, kõik peavad neid täitma ja meie peame kõik hoolitsema selle eest, et koduriikides seda vastutust ka kantakse. kallid kolleegid ja lõpetuseks tahan seda veel öelda, et meil on praegusel hetkel näha, et populism ja äärmuslus tõstavad pead, jõud, mis hirmutavad inimesi. kallid kolleegid, kui meie siin Euroopa Parlamendis võtame vastu põhimõttelisi otsuseid, kui meie võtame vastu otsuseid ja demokraadid ja Euroopa-meelsed koostööd teevad, siis me hoolitseme tõesti vältida seda, et skeptikud siin meid mõjutavad ja minu palve teistele partei kolleegidele on, et seda tuleks teha ka koduriigi tasandil. mulle valmistab muret see, mis toimub Portugalis ja ütlen täiesti selgelt, et ma austan väga riigi presidenti, kes praegusel hetkel peab vast-, läbi vaatama otsuseid, mida populistid on vastu võtnud. me peame tõesti selle üksmeele säilitama, me peame hoolitsema selle eest, et meil õnnestub tõesti Euroopa-meelseid jõustusid äh, juhi rollis hoida selleks, et neid suuri ülesandeid üheskoos täita. aitäh! aitäh! palun, kolleeg Kušelides soovisite härra Veebrile küsimuse esitada, nii et palun aitäh, härra president. ma arvan, et see kõne, mis siin praegusel peeti, on väga kahesuunaline. eelmise nädala Rahvapartei konverentsil te Orbani sõnadega ju nõud-, nõustusite Teie partei asepresidendiks on ju üks tema äh, kaaslastest, nii et ärge süüdistage meid, nii et ükskõik, mida te rääkisite siin rahvuslikest huvidest, seda kõike tuleb vaadata teie partei liikmete hulgas. lõpetage Viktor Orban ja siis ma tõesti hakkan ka teie sõnasid uskuma. jaa, tänan teid aitäh selle korraliku hoobi eest võib-olla tõlge ungari keelt ei toiminud, aga ma kordan seda veel kord. selle otsuse puhul, et sada kuuskümmend tuhat pagulast tuleb õiglaselt äh, ümber jagada ja seal oli tõesti üks Rahvapartei juht, vastu selleks oli Viktor Orban ja kolm sotsiaaldemokraadist valitsusjuhti. ja ütlesin ka, et Orban ütles, et ta leiab, et äh, otsus ei ole hea, aga teie partei kolleeg Fitso ütles, et tema ei ole nõus seda otsust Euroopa tasandil rakendama. ma lihtsalt tahan teile öelda, et me tõesti peaksime mõlemas suunas selle patuoina leidmise lõpetama, me peame selgeks tegema, et siin on hoopis teistsugused küsimused laual, me peame olema valmis Portugalis ega mujal äärmuslaste vastu võitlema, see peaks olema meie ühine ülesanne. So, das Wort hat jetzt für die Fraktion ja nüüd saab sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel sõna nende juht härra Pitella. Äh, president Schulz. president äh, Schulz. komisjoni president, äh, president Tõus, ma ei saa varjata oma muret sellepärast, et Euroopa Liidus on tekkinud väga palju lõhesid ja vastuolusid. On liiga vara kuulutada Euroopa Liit surnuks, kuid mulle teevad mured Euroopa vastased, globaliseerimised vastased, islami vastased, Iisraeli vastased, Vene vastased, immigrantide vastased, Euroopa vastased kõik need vastased koos võetuna. sellised liikumised võivad öö, äh, võtta mu loosungile, et ma olen kõige vastu, kuid ma usun, äh, parim viis selliste liikumiste tõkestamiseks on tegutseda. Euroopa saavutaks edu kui ta tegutseks nii, nagu president Juncker pühapäeval, kui ta tuli välja tõeliste ettepanekutega, tõeliste lahendustega äh, Lääne-Balkani probleemile. Euroopa suudaks võita, kui ta suudaks näidata, et ta on valmis tegutsema ja ka nii, nagu parlament läbi president Schulzi näitab et ellu viia neid otsuseid, mis on vastu võetud ja viiagi ellu kiiresti. kuid Euroopa peaks näitama, et ta suudab üle saada hirmuviirusest, natsionalismi viirustest ja tuleb välja julgete, veenvate reaktsioonidega. ma kutsun siinkohas üles kõiki Euroopa-meelseid jõudusid et äh, nad ühildaksid oma jõud ja teeksid äh, koostööd. me peame näitama äh, oma Euroopa meelsust kõigile, sellepärast et meie ees seisab väljakutse. selle väljakutse on esitanud need, kes tahavad hävitada. meie peame asju ka üles ehitama ja astuma vastu sellele hävitustöö tahtele me eh, peame hakkama ellu rakendama neid punkte, seda nimekirja, mille president Juncker täna hommikul meile esitas Äh, pagulaste majutamise süsteem, äh, hotspoti süsteem, äh, mis muudaks Euroopa Liidu piirid tugevamaks, Schengeni kaitsmiseks, selleks, et kaitsta ka Euroopa kodanikke ja mitte ähm, natsionalistlike suhtumiste kaudu või riigipiiride taastamise kaudu, see ei ole õige tee edasiliikumiseks meil ei ole siiani liikmesriikide vahel olnud piisavat koordineeritust, seda on meil vaja ja see on olnud siiani probleemiks ja seda me pühapäeval otsustasime, me peame selle tagama. pagulaste õigusi, nagu president Juncker ka ütles, ei ole alati austatud, pagulasi on sageli äh, koheldud kui ebainimlikku seltskonda, kes liigub äh, ühelt piirilt teisele Need riigid, kes on kõige haavatavamad rändevoogudele, ähm, kulutavad väga suuri rahasummasid ja nagu härra Juncker ka ütles, me võime mm, kasutada stabiilsuspakti nende aitamiseks ja ma kutsun komisjoni üles just seda ähm, valdkonda vaatama, selleks et riiklikud eelarved ei peaks kogu seda koormat üksinda kandma, kui äh, tegeletakse piiriküsimustega. kui me räägime nüüd Türgist, siis me ei saa äh, ainult nüüd Ankara kanda jätta Süüria probleemiga tegelemist, see tähendab seda, et me peame edasi liikuma ka Türgi tegevuskava rakendamisega, me peame olema selgesõnaliselt eh, samas, me ei kavatse anda tühjale tšekile allkirja Erdogani valitsusele ei ole ju võimatu see, et me teeme koostööd Türgiga tegevuskava raames, kuid äh, teeme siiski koostööd ja liigume edasi ka äh, selles küsimuses, mis puudutab inimõiguste austamist ja vähemuste austamist seal riigis ja lõpetuseks tahaksin korrata seda, mida härra Tusk ütles. Äh, varsti toimub Valeta tippkohtumine ja liigegi sageli on äh, Äh, piirdutud lihtsalt formaalsustega, kui me oleme rääkinud suhetest Aafrikaga, äh, me oleme andnud Aafrika valitsustele äh, raha tegelemaks pagulasvoogudega, aga meil on nüüd vaja tõelist partnerlust ja mitte lihtsalt seda, et üks pool annab teisele raha. me peame mõistlikult, nutikalt investeerima Aafrikasse, Aafrika demokraatiasse, institutsioonidesse, võitlemaks korruptsiooni vastu, investeerimaks haridusse ja tagamaks, et majanduskasvu äh, äh, vilju äh, jaotataks kõigi vahel meie eurooplastena peaksime kõik võtma endale kohustuseks rohkemat teha, me peame tegelema, tegema kõik, mis võimalik selleks, et lahendada see kriis enne, kui on liiga hilja. ja nagu Dante ütles, eh, siis eh, see on meie eh, õilsuse ja aususe proov. Ehm, see, kui me suudame selle kriisi lahendada. härra Pitella, siin on saadik esitanud soovi teile esitada sinise kaardi küsimus, olete te sellele vastamiseks valmis, palun? härra juhataja, pole kahtlust ka selles, et me teame, et äh, miljonid pagulased äh, jäävad Türki ja nende eest tuleb hoolt kanda. minu küsimus härra Pitellale on, et äh, kas te olete, härra Pitella, nõus sellega, et pagulaskriis on midagi, mille osas peavad kõik riigid olema solidaarsed, sealhulgas ka Türgi. praegu on niimoodi, et avaldatakse survet Euroopa Liidule Türgi poolt selleks, et äh, meie teeksime siis selles pagulaskriisi valguses äh, teatud järeleandmisi nende suhtes. Ankara protokollist tuleb aga kinni pidada ja enne, kui me midagi teeme Türgile meele heaks, peame me tagama selle, et nemad teevad ka ära oma osa ja et nad peavad kinni oma kohustustest kandidaatriigina. ja loomulikult äh, on sellel kõigel oma humanitaarpool äh, aga seda praegu lihtsalt kuritarvitatakse, sekkub härra esimees, annab sõna uuesti härra Pitellale. suur tänu, kallis kolleeg. ma pean tunnistama, et see on küll natuke minu sõnade väänamine. ma ütlesin oma äh, seisukohas väga selgelt välja, et äh, tuleb saata klaar sõnum Türgile, tuleb rakendada tegevuskava ja samas äh, tuleb loomulikult kinni pidada inimõigustest, infovabadus tuleb tagada, vähemuste vabadus tuleb tagada muuhulgas. ja seega ei äh, taha ma küll öelda seda, et eh, me peaksime loobuma oma põhimõtetest ja see puudutab äh, ka Ankara protokolli, aga Türki tuleb aidata ja mitte neid jätta üksinda hätta. suur tänu, järgmisena saab sõna ECR fraktsiooni nimel härra Kamal. suur tänu, härra president rändekriis võib-olla ei ole enam ajalehtede esikaanel, kuid äh, selge on see, nagu täna sellest arutelust välja tuleb, et see probleem ei ole kuhugi kadunud ega kaogi kuhugi. aga tulgem välja nendest äh, argumentidest, mida ikka ja jälle kordatakse, et oled kas Euroopa-meelne või vastu me peame rääkima nendest, kes ei taha mitte midagi teha ja nendest, kes arvavad, et nad saavad teha kõike. me peame tegelikult rääkima sellest, eh, mida me, mille me peaksime nüüd lõpetama ja mida tuleks teha, tuleb lõpetada nende signaalide väljasaatmine, et kõik on teretulnud, tuleb lõpetada see, et keskendutakse ainult nende, eh, kes eh, on kaubitsejate kätes, tuleb peatada see, et mõned riigid oma piirid avavad ühel päeval ja panevad teised riigid oma piire sulgema, räägime pigem sellest, mida iga riik saaks teha, mitte sellest, mida nad ei saa teha, me peame reaalsusele silma vaatama. tegemist ei ole pagulaskriisiga, tegemist on geopoliitilise kriisi ohuga praegu. Süürias äh, toimub äh, praegu äh, väga huvitavaid asju, Venemaa teeb kõik selleks, et Euroopa Liit, Liidu piire destabiliseerida, et meie tähelepanu Ukrainalt mööda juhtida. Balkanil lasub oht destabiliseerumiseks. nüüd on siis komisjoni plaan, nõukogu tegevuskava ja pühapäeval võeti vastu seitsmeteistpunktiline plaan, aga kõigest sellest ei ole kasu, kui midagi ei tehta ja selleks, et kriis lahendada, tuleb olukord stabiliseerida. kui me võtame vastu laagritest kõige ehtsamad pagulased, nii nagu ÜRO pagulaste ülemvoliniku amet on öelnud, tuleb leida nendele turvaline viis, aga isegi sellise süsteemi puhul tuleb võtta mõned pagulased oma riikidesse, meil on selleks moraalne kohustus. aga mõned riigid teevad rohkem kui keegi teine mõned riigid eh, on praegu suurtes raskustes, mõned riigid maksavad suuri ähm, rahu mõne, rahasid, mõned annavad lihtsalt selle probleemi teistele üle. Äh, me peame neid aitama koordineeritud tegevusega, kui ma räägin kõikidest riikidest, siis ma ei mõtle siin sugugi kõiki Euroopa Liidu riike, vaid kõiki riike nii et kuigi tuleb endale tunnistada seda, et äh, Türgi, Jordaania ja Liibanon on teinud väga palju, tuleb samas küsida, et äh, millal need rikkad Araabia riigid ja ÜRO ja USA äh, ka oma ülesande kõrgusele astuvad. aga siin meile lähemal Euroopa Liidu piiririike ja Balkanriike tuleb aidata, piirid tuleb julgestada, raha ja ressursse tuleb saavutada tagasisaatmisprotsessides, aga me peame olema eh, enda tegevuses kindlameelne, et mõned tuleb tervitada siin, teisi aga veenda koju jääma, me peame eh, rõhut-, me ei, me ei tohi eh, mööda minna nendest inimestest, kes on legaalselt pagulastaotlust, varjupaigataotluse esitanud. meie öö, vanemad, äh, meie vanavanemad äh, on äh, teise maailmasõjaga meile sillutanud tee rahumeelseks eksisteerimiseks, me ei tohi seda võtta iseenesestmõistetavana, meie maailm on muutumas, võim on läänest itta liikumas, sõjad meie kodu ukse lävel, need uued väljakutsed eeldavad uusi lahendusi ja ajalugu on meile õpetanud, et kui me oleme suurte probleemide ees, tuleb liitlastena tegutseda ja astuda vastu nendele, kes üritavad äh, meie tegevust juhtida. meie vanavanemad astusid vastu sellele probleemile, meie lastel on omad probleemid tulemas, nüüd peame meie tegema midagi oma laste ja lastelaste heaks. Nende väljakutsete ees, äh, kas nendele vastu astuda või taganeda ja öö, äh, ärgem äh, andke vale lootust kõikidele nendele miljonitele, kes on siiapoole teel, et äh, nad on, et nad saavad siin parema tuleviku, lõpetagem äh, näpuga näitamise, kvootide seadmise pagulaste nimel, meie koduriikide kogu, kodanike nimel ja selle mandri stabiilsuse nimel. austatud kolleegid me äh, oleme oma ajakavast väga palju maha jäänud, tahtsin teie tähelepanu sellele juhtida ja äh, me oleme juba kolmkümmend minutit oma esialgsest ajakavast üle läinud ja ma saan iga sõnavõtu puhul väga palju sinise kaardi küsimusi äh, ja ma tahaksin teile öelda, et sinise kaardi eesmärk on selgitada olukorda eh, ja võimaldada esitada vaheküsimusi sõnavõtjale. aga järjest rohkem on eh, selgeks saanud see, et sinist kaarti näidatakse enne, kui eh, järgmine kõneleja on üleüldse ähm, sõna saanud, selle ainuke eesmärk saab olla ju lisakõneaja mm, taotlemine endale. härra Koban, te tahtsite esitada küsimuse härra Köben, Te tahtsite esitada küsimuse äh, kolleeg Kamalile ja see ei ole äh, üllatus. Äh, mina tahaksin härra Kamalilt teada, kas te olete küsimusega nõus? ja suur aitäh, president härra Kamal. ainus viis, kuidas Ühendkuningriigi piire kontrollida Äh, millal teie, härra Callanan, äh, saate ükskord aru, et ainus viis, äh, kuidas PRIA kontrollida, on lahkudes Euroopa Liidust? kas teil on mingisugune muu meetod selle saavutamiseks, välja arvatud siis lahkulöömine? härra Coban, suurepärane on see, et te Äh, kuulasite, mida härra Schulz ütles äh, selle küsimuse eesmärgipärasuse kohta. Teil on oma äh, hääl võimalik anda referendumil. konservatiivne valitsus on see, kes selle referendumi on korraldanud, mitte teie, kes te kõrvalt seda pealt olete kõike vaadanud, aitäh! ja nüüd saab liberaalsete nimel sõna härra Verhofstadt. suur aitäh, lugupeetud president, ma arvan, et me peaksime järjest rohkem äh, siin Briti referendumist äh, saama rääkida selliste vahemärkuste raames ja aplaus, suurepärane, aitäh teile! kallid kolleegid, kõigepealt ma tahaksin Manfred Weberile öelda, et meil ei ole siin võistlusega tegemist, Manfred, kui me räägime sellest pagulaskriisist Ehm, siin ei ole võistlusega liberaalide, sotsialistide või kristlike demokraatide vahel. ei ole tegemist võistlusega igal juhul me jääme alati kaotajaks ehm, teie suhtes, sest et eh, kui teie poolel on Orban eh, ja Merkel, eh, siis te alati võidate ju ja teil on alati õigus aga tegelikult ei ole ju tegemist meievahelise võistlusega. Äh, meil on võistlusega tegemist, kes on natsioni-, äh, nende vahel, kes on natsionalistlikud äh, ja populistlikud ja, ja siis meie vahel, siin me räägime võistlusest, me ei räägi siin omavahelisest võistlusest, vaid meie ja nende vahelistest võistlustest niisiis lõpetagem siis süüdistused teatud valitsuste suunal. probleemiks on valitsused Euroopas ja seda Jean-Claude Juncker ka meile ilmestas kahekümne viie minuti jooksul ja ma tänan teda selle eest, et ta seda väga üksikasjalikult tegi. see, mida ta siin ütles ja rääkis, puudutas väga mitmeid otsuseid, mille Euroopa tasandil me oleme vastu võtnud, kuid mida liikmesriigid juba kuude kaupa ei ole ellu rakendatud, näiteks ümberasustamise koha pealt ei ole midagi suurt tehtud, eelarve koha pealt ei ole midagi suurt tehtud, kui me räägime riigiamet põgenike saatmist välispiiridele, siis ka siin ei ole piisavalt ära tehtud. probleem ei äh, ole siin äh, fraktsioonide vahel, probleem seisneb selles, et liikmesriigid ei saa endiselt aru sellest, et äh, seda probleemi on võimalik lahendada ainult üle-euroopaliselt, kas see on see probleem, millega me täna silmitsi seisame? me peame ühtsed olema. me ei tohiks omavahel võistelda ja võidelda, sellepärast et see võistlus ja võitlus toob kasu ainult neile sealpool, nendele sinise kaardi meestele seal tegemist on ju eksistentsiaalse kriisiga, kriisiga, millest me saame välja tulla ainult siis, kui ähm, komisjoni ja nõukogu äh, kontekstis äh, tegeletakse otsustamisega näiteks piirikontrolli küsimuses selleks, et me äh, saaksime oma piire kontrollida, me ei pea looma Euroopast kindlust, aga me peame siiski kontrollima oma piire Bulgaarias, Kreekas ja registreerima erinevaid pagulasi, kes siia tulevad, looma seal rajatisi selleks, et nad saaksid elada heades oludes ja mitte sellistes oludes, nagu me oleme näinud viimastel nädalatel ja kuudel kuudel ja seal me saame otsustada, eh, kes on eh, majanduspagulased ja kes on tõelised eh, pagulased ja siis me saame ka ümberasustamise organiseerida seal. ehk siis, kui mul on üks palve härra Tuskile, siis see on järgmine, tehkem koostööd, ma tean, et see ei ole isiklikult teie süü, vaid nõukogu süü, vähemalt detsembrikuisel ülemkogul peaks otsustatama selle piiri küsimuse osas äh, Äh, kui me räägime äh, Kreeka ja Bulgaaria piiridest, siis me räägime ju tegelikult ka äh, Prantsusmaa ja Belgia ja Saksamaa piiridest, see on meie ühine piir ja ühine vastutus ja teie peate selle otsuse langetama, sellepärast et me ei räägi Balkanist ainult, kui me räägime Balkani marsruudist, me räägime ka Kreekast ja Bulgaariast ja seal me peame looma selle Euroopa piiri. meil on vaja äh, rannavalvet, äh, piirivalvet, äh, mis peab olema mitmerahvuseline. ja teine asi on minu arvates see, et Äh, minu ettepanek oleks teile see, et äh, ärge andke oma kolleegidele võimalus nõukogus jõuluvaheajaks, kui nad ei suuda praegu otsustada äh, sellise ühtse varjupaigasüsteemi küsimuses, mida meil hädasti vaja on ja ühtse ähm, rändesüsteemi küsimuses, mida meil väga vaja on, sest et me teame, et väga paljud äh, kuritarvitavad seda meie ühtset äh, varjupaigasüsteemi, mis meil on selleks, et Euroopasse tulla äh, detsembris, vaid mõne nädala pärast. ärge ähm, andke järgi, hoidke neid seal ähm, hoones kinni äh, hoiti neid seal kinni, kus äh, nõukogu praegu tööd teeb ja langetage kolm olulist otsust ja lõpetuseks, äh, härra Tusk, äh, tahaksin teile öelda ja ma tean, et te olete selle puhul, et langetage otsus selleks, et anda mandaat proua Mogherinile, et oleks võimalik alustada algatustega tema tasandil, Euroopa tasandil, selleks, et elimineerida selle kriisi alguspunkt. me räägime ju süü Süüriast. me ei tee seda piisavalt, samas me oleme aastaid juba mööda vaadanud sellest konfliktist ja on ülim aeg, et ülemkogu annaks proua Mogherinile mandaadi selleks, et ta saaks tõesti Euroopa nimel tegutseda. minu arvates on täiesti šokeeriv ja häbiväärne see, et Viinis ja proua Mogherini mõned päevad tagasi, teie olite Viinis kohal ja Euroopa keskmes Viinis on äh, kohtumine kahjuks äh, kõneleja rääkis mikrofonist mööda, aga mulle näib, jätkab kõneleja, et äh, äh, toona omal ajal olime me Viinis ühtselt koos, aga praegu me seda ei tee. me ei ole enam ühtsed. Assooride tippkohtumine, mille Iraagi teemal korraldas Barroso, ka seal me ei olnud kaasatud, aga seal otsustati ka olulisi küsimusi ja seekord on minu äh, palve, et äh, andke mandaat proua Morgheninile ja proua Mogherini, kasutage seda täielikult äh, ähm,, murdke neil kohtumistel uksest sisse, olge seal kohal ja esindage Euroopa seisukohti, aitäh! suur aitäh, härra Verhofstadt. täiesti üllataval kombel on härra Average soovinud esitada teile sinise kaardi küsimuse. palun, härra Average. ja suur aitäh. tegemist on konkreetse küsimusega selleks, et saada selgitust härra Verhofstadtilt. Te ütlesite, et et me oleme kohutavad inimesed äh, sinise kaardi kasutamisele, et me tahame vestlust käigus hoida, aga Te olete rääkinud siin rohkemast Euroopast, rohkematest riikidest, rohkemast migratsioonist ja nii edasi, aga tegelikult me ei ole kõige vastu äh, aga need meist, kes tahavad äh, arutelu käimas hoida, äh, pooldavad tegelikult arutelu, demokraatiat ja vabadust, olles samal ajal Euroopa Liidu vastu ja kõikide nende asjade vastu, mida teie ja teie sõbrad tahavad edasi liigutada. ja see on tõsi, sinised kaardid on väga olulised arutelu elavdamiseks ja teile need ei meeldi jaa, mul ei ole siniste kaartide vastu mitte midagi, lihtsalt sellepärast, et äh, nad sinised on, minu fraktsiooni värviks on ka sinine ju. Äh, see on ju ka tegelikult äh, Euroopa värv, iga kord, kui te sinist kaarti siin lehvitate, siis jah, ta ju lehvitab siin Euroopa kaarti, nii et ärge üldse muretsege minu pärast, mulle need sinised kaardid väga meeldivad. ja nüüd saab vasakpoolsete nimel sõna härra Iglesias suur tänu teile, härra president. esimest korda, kui võtsin sõna, äh, oli siin aasta neli kuud tagasi ning äh, minu jaoks oli see suur au seda teha, minu jaoks oli suur au äh, olla teie konkurent Euroopa Parlamendi presidendi kohale. ütlesin siis, et me soovisime teistsugust Euroopat, Euroopat, mis oleks pisut vähem karm nõrgematega ning pisut vähem leebem mm, rikastega. õnnetuseks aga see äh, mõte, mille aasta tagasi välja ütlesin, on endiselt äh, sama oluline ka täna. ma mõtlen selle kõne peale, mille siis pidasin mille pidasin eh, Hispaania vabadusvõitlejatele, kes eh, võitlesid fašismi eh, ja rõhumise vastu nende su Hispaania suurima panusena Euroopa nimel, sotsiaalse Euroopa nimel, demokraatliku Euroopa nimel ning samuti ka respekt-, aupakliku Euroopa nimel inimõiguste suhte. kui ma kuulen, kuidas siin kojas karjutakse ksenofoobseid mõtteid, mõtleksin ma nende peale, kes hirmutasid Eh, hispaanias kunagi kes eh, ähvardasid mõrvasid neile öeldi et ei, ei lähe läbi samuti mind hirmutab ka see eh, silmakirjalikkus siin kojas kes krokodillipisaraid nutavad ja kes keelduvad sealjuures kaitsmast inimõigusi härra weber te räägite äärmuslusest räägite sellest mis võib juhtuda portugalis mõelgem demokraatia peale mõelgem austage demokraatiat mõelge ka selle peale et tihtipeale kodanikud hääletavad teistmoodi kui nende väärtuste nimel mida teie esindate ning härra liberaalide esimees vabandage pärast seda kuidas ma eh, üle aasta eh, hoolimata sellest et ma peeglis harjutan ma ei ole ikka võimeline teie perekonnanime välja ütlema te ütlesite et tegemist on sotsiaaldemokraatide liberaalide ning eh, kristlike demokraatide probleemiga jah tõepoolest teie olite need, kes panite paika eh, Euroopa välispoliitika, mille eest me kõik maksame ning mis on süüdi eh, praeguse eh, ülima vaesuse ning alandusega, mille, mida elavad inimesed üle Euroopa väravate taga. me räägime taas kord sõdadest, me räägime vaesusest Euroopa piiride taga, me räägime perekondadest, kellele vastatakse traatvõrkudega. me ei saa unustada, mis, mida tähendab sõda, me ei tohi unustada seda, mida tähendab õudus, mida tähendab vaesus. me ei saa unustada seda mida tähendab sellest põgenemine me ei saa alandada selliseid inimesi sest nende alandamine tähendab ka alandada euroopat see tähendab ka härra weber eh, ka seda et alandame euroopat kui me eh, me kaotame ära heaoluriigi ja euroopa alandamine on ka see kui me sotsiaalsed õigused ära kaotame ning euroopa alandamine on ka see kui me eh, alandame vala, valitsusi finantsvõimudele ning euroopa alandamine on ka see kui me finantspettust lubame nagu teie seda lubate härra Juncker, äh, teie, kes te soodustasite seda rahandusministrina, äh, salalepinguid äh, rahvusvaheliste ettevõtetega, kes said maksta üks protsent ainult käibemaksu, samas kui kodanikud peavad kõrgeid makse maksma ning siis räägite te mingisugustest eelarvetest ja seal te istute nüüd, härra Juncker, te inimesed nagu teie, härra Pitella, lubasid, et selline inimene nagu härra Juncker saaks seal istuda, sest teie, sotsialistid, olite need, kes olite suured koalitsionistid Rahvaparteiga selles kojas, nii nii et äh, ärge tsiteerige dantet nii palju ja toetage parem rahvast ja lõpetage selle pagana suure koalitsiooni toetamine. ning äh, ma tulen äh, tagasi oma kodumaale et ei oleks selliseid inimesi nagu teie enam valitsuses ja ma tahaksin teilt midagi paluda enne seda kui ma ära lähen ka teie poliitika eh, ning eh, põgenikekriis ei, eh, ta ei saa lahendada traataedadega ning seda ei saa lahendada ka politseiga, seda saab vastutustundliku poliitikaga lahendada. ärgem palun mängige enam malet nende vaeste inimestega, töötage rahu nimel, ärge toetage sõdasid, aidake inimesi, kes õuduse eest põgenevad või te endiselt hävetate euroopa väärikust aitäh! ja nüüd saab Roheliste fraktsiooni nimel sõna proua Harms austatud daamid ja härrad, austatud kolleeg Veeber, kui te äh, tõesti äh, konstruktiivsele lahendusele kriisiolukorras äh, tahate kaasa aidata, kutsuge härra Seehoferit üles ja Ähm, härra mm, Freimani ja proua Merkeliga telefoneerima, teie positsioonis on see kindlasti võimalik ja tehtav ja see tooks kasu meile kõigile. ja esiteks äh, tahaksin ma omalt poolt siin arutelus äh, ähm, selgitada ühte asja mina ei usu, et me tõesti esmajoones äh, Äh, räägime, peaksime rääkima sügavast Euroopa äh, kriisist. kriis ja sõda on see, mis äh, leiab aset praegu väljaspool Euroopa Liitu ja väga paljudel teistel rahvastel on suuremaid probleeme kui Euroopa Liidul siiani neid on olnud ja kui me eh, lõpetame esmajones rääkimise endist eh, ja endi probleemidest, eh, ei panusta me ka sellesse, et Süürias ja seal piirkonnas Saharast lõuna poole või Vahemerest lõuna poole mingeid muudatusi aset saaks leida. ja minu arvates on see juba hirmutav, kui enesele orienteeritud see arutelu on olnud, mina olen seisukohal, et see suur su probleemide surve, äh, mis siin kontekstis on, on tegelikult äh, tulemus, mis on tulnud meile orienteeritud äh, pagulaspoliitikast, mida me aastakümneid oleme siin käigus hoidnud ja Euroopa Liit on Dublini määrusega asjad endale mugavaks teinud, probleeme on piiratud Ähm, äh, piiririikidega, äh, see on suunatud nendele ja Vahemerel on ju uppunud laevad ja kui need meid ei oleks üles äratanud, siis äh, me oleks ükskõiksed äh, olnud ka äh, Vahemere lõunakanda riikide probleemide mm, koha pealt selline äh, ükskõiksus peab jääma minevikku. Äh, ma usun, et Euroopa Liit on piisavalt tugev, et seda saavutada, kui äh, me lõpetame Euroopa Liidu katki kõnelemise selles kontekstis. härra Juncker, väga hea on see, et otsused on langetatud selleks, et parandada pagulaste olukorda Türgis ja ka teistes naaberriikides, mis piirnevad Süüriaga aga äh, samas äh, on äh, siiski olukord selline, et äh, ähm, tehakse midagi valesti, ma räägin siin äh, president Erdoganist ähm,, näiteks ähm, sellest, mis seal riigis toimub, kui me räägime ajakirjandusest ja sellest, mida politsei selles olukorras teeb, selline olukord ei tohiks Türgis jätkuda. ja eelmisel nädala lõpul leidis Balkani tippkohtumine aset, see on väga hea ja ähm, läbimurre oli see, et äh, äh, siiani toimunu äh, Äh, mis puutus äh, Balkani piirkonda, mis kujutas endas äh, täiesti humanitaarset kriisi, ähm, on saanud parema lahenduse inimesed, kes meie juurde tulevad, on saanud parema lahenduse, inimesed tulevad ju siia sellepärast, et nende endi koduriigid on katki, sest Euroopa on piirkond, mis toimib oma kodanike hüvanguks mina usun ka seda, et äh, lisaks äh, kriisi lahendamisele äh, peaksime me mõtlema ka pikaajalistele muutustele, mida me peaksime välja töötama Dublini asemel, milline näeb välja meie Euroopa tulevane pagulas- ja varjupaiga taotlemispoliitika ja milline saab olema meie mm, piiripoliitika. Äh, äh, kas sellega kaasneb militariseerimine ja äh, piiride ülesehitamine või baas, baseerub meie tuleviku tegevus inimõigustel ja rahvusvahelisel õigusel, ähm, et me oleksime avatud, kui me räägime uuest Euroopa piiripoliitikast. see on meie valik, suur aitäh tähelepanu eest! suur tänu, proua Harms ja EFTD fraktsiooni nimel saab nüüd sõna härra Farage härra president, see rändekriis äh, on äh, tõesti liiga suureks kogunenud, kujunenud Euroopa Liidu jaoks ja see on eksistentsiaalne küsimus, mis on kogu selle projekti tõsiolemus. täna on siin väga palju räägitud õigustest, aga kuidas on lood siis demokraatlike õigustega? sest mulle tundub, et me näeme järjest enam autoritaarse Euroopa kujunemist, mis äh, jalge alla trambib demokraatlikud õigused ja siis veel kraaksub ka selle üle. iga kord, kui tekib kriis, jääb kaotaja oleks äh, natsionaalne demokraatia. Äh, näiteks ka äh, Berlusconiga oli nii, kes oli euroskeptik, kes kuuldus, kes tundus olevat euroskeptik ja ta eemaldati Kreekas sama aastal kaks tuhat üksteist härra Papandreou ähvardas referendumiga Euroopa Liidu liikmelisuse üle, siis pandi marionett tema asemele Äh, nii-öelda riigipöördega. nüüd me näeme rändekriis, kõige jõulisem siin on Ungari, Ungari on selgelt öelnud, et nemad ei taha pagulasprotsessis osaleda ja nüüd Euroopa oma trikitamistega surub äh, ka nemad põlvili ja paneb nad ütlema jah asjadele, mina ütlesin ei, härra Tsipras, äh, see ei lähe mul kunagi meelest, istus sealsamas üle saali tuli siia äh, pärast valimisvõitu ja pidi kuulma seda, kuidas tema manifesto on vastuvõetamatu ja tuleb prügikasti visata, aga minu meelest äh, kõige äh, halvem on kätte jõudnud sellel nädalal Portugal sellest on meedia väga vähe rääkinud, aga ütlen neile, kes ei tea, pärast valimisi on vasakpoolsete enamus välja tulnud sotsialistliku plaaniga Portugali jaoks, aga Portugali president Silva siiski keeldub neile ametit üle andmast sellepärast, et nad esindavad endast Euroopa vastaseid jõude ja annab vähemus äh, konservatiivide peaministrile võimaluse ametisse jääda. see on nüüd siis äh, kaasaegne viis, kuidas Brežnevi doktriini rakendatakse. täpselt seesama kordub praegu see, mis juhtus nende riikidega, kes elasid Nõukogude Liidus siin on äh, näidatud Kreeka ja Portugaliga seda, et Kreekal on, et riigil on demokraatlikud õigused ainult siis, kui ta toetab projekti. kui ei, siis äh, võetakse neilt need õigused ära ja see ei tohiks meid kedagi üllatada, nii nagu härra Juncker on öelnud ka varem, ei ole demokraatlikku valikut äh, Euroopa lepingute vastu ja Saksa rahandusminister härra Schäuble ütles, et valimised muudavad mitte midagi, on reeglid ma arvan, et kõik, kes usuvad demokraatiasse, e, peaksid nägema Portugalis e, viimast e, veepiiska projekt, mis kaitseb ennast kõikide läbikukkumiste ees, peaks hakkama kaitsma inimeste õigusi ja riikide õigusi. minu riik on alati uskunud parlamentaarsesse demokraatiasse. me oleme selle uskunud nii palju, et kaks korda eelmise sajandi jooksul oleme me pannud kaalule kõik selleks, et selle dem parlamentaarse demokraatia eest võidelda, mitte ainult brittide jaoks, vaid terve Euroopa jaoks ja mina arvan, et kõik meie, kes me usume demokraatiasse ja tahame, et demokraatia jalule seatakse, annab Briti rahvahääletus kuldse võimaluse. Lauristin. proua Lauristin, sinine kaart, palun. Mr Farage. härra Farage, te võrdlesite olukorda eh, Euroopa Liidu liikmesriigis Portugalis eh, olukorraga endises Nõukogude Liidus ma tean, et teil isiklikult ei ole mitte mingisugust kogemust Nõukogude Liidus elamisega, meil on kas te võiksite tuua konkreetse näite selle kohta kus brežnev või mõni teine nõukogude liidu juht eh, võitis äh, demokraatlikud valimised mõnes Nõukogude Liidu liikmesriigis. tegelikult tuleb tunnistada, et Ungari äh, ülestõusu ajal see nii oli ja Tšehhoslovakkias ka kuuekümne kaheksandal aastal, aga ma loen teile ette, mida ütles Brežnevi doktriin, teil on see ilmselt meeles kui sotsialismile vaenulikud jõud üritavad äh, sotsialistliku riigi arengu suunata sotsialismilt kapitalismile, ei ole see probleem mitte ainult sellele konkreetsele riigile, vaid see on üldine probleem ja öö, äh, probleem kõikidele sotsialistlikele riikidele. ma arvan, et öö, äh, sotsialism tuleb siit tsitaadid sealt välja võtta, Euroopa Liit asemele panna ja see sobib väga-väga hästi nagu rusikas silmaauku. sõna on nüüd ENF fraktsiooni nimel härra De Graaf. härra president, kui kantsler Merkel eelmisel nädalal käis äh, Türgi sultani juures, siis ta äh, pani paika niimoodi Euroopa tulevikku. Türgile antakse nüüd äh, kiire võimalus Euroopa Liitu jõuda Äh, see on jällegi näide sellest, kuidas Saksamaa absoluutselt äh, kõike äh, otsustab Euroopas ja kujuneb välja uus Ottomani impeerium. meie välispiire ei ole võimalik veekindlaks teha, aga sisepiiride loomine on tabuks kujunenud. unustage ära inimõigused selle lepinguga Türgile Äh, Erdogan pommitab oma inimesi, teeb koostööd ISISega, äh, eemaldab Türgis demokraatia ja lämmatab äh, sõnavabaduse vägivallaga tuhande üheksasaja kolmeteistkümnendal aastal, kui Türgid lõpuks välja visati Balkani piirkonnast, nüüd on läinud siis senikaua sellest aastast, kuni Euroopa laseb nad tagasi äh, uskmat-, see on riik, kus uskmatu, uskmatuid tapetakse, naisi vägistatakse, Merkel ütleb, et see riik kuulub Euroopasse, sellega ta hülgab kõik kristlikud väärtused, mis on osa Euroopast ja on kaasosaline äh, selle, nendele äh, kuritarvitamistele, mida viiakse ellu äh, pagulaslaagrites, vägistamised, peksmised, see toimub praegu igas külas, igas laagris, sellist nägu on islam ja me peame lõpetama öö, Türgi invasiooni ja piirid kinni panema ja Türgist ei tohi mitte iialgi saada Euroopa Liidu liikmesriiki. ja nüüd saab mitteühinenute nimel sõna proua Toots. suur tänu, härra president. ma kuulan siin tänast arutelu ja loodan selle kõige juures, et see, mis täna on kuulda olnud, on natukene realistlikum lähenemine nendele probleemidele, mis on tänase Euroopa ees äh, rändekriisi äh, valguses. ma tean, et väga paljud nendest inimestest põgenevad tagakiusamise eest, aga ma kardan, et meie esialgne reaktsioon mõnedes Euroopa liikmesriikides on äh, Äh, veelgi haavatavamad inimesed ajanud äh, inimkaubitsejate rüppe. president Tusk, te rääkisite täna piiride turvamisest ja ütlesite, et äh, kuigi läbirääkimised kolmandate riikidega on võimalikud, ei saa ükski kolmas riik asendada meid meie välispiiri turvamisel president Juncker, teie rääkisite sellest, et tuleb inimeste kontrollimatu voog kontrolli alla saada, kui see on realistlikum äh, lähenemine, siis see on väga teretulnud, kuigi on natukene hiljaks jäänud, aga see on ainult osa lahendusest, meil on vaja kahetist lähenemist, meil on vaja stabiilsust piirkonnas ja võimalusi seal majanduskasvuks, aga natukene Äh, hämmastab mind mõnede, mõnede fraktsiooni esimeeste toon tänasel arutelul. härra Weberi äh, äh, nüüd äh, siin emotsionaalne sõnavõtt, räägin oma äh, valijate nimel, meie ei lange äärmustesse, me oleme heasüdamlikud, kaasundlikud inimesed, kes on äh, andnud meie valitsusele mandaadi aidata inimesi Süüria kriisis, me oleme äh, suuruselt teine Süürias abiandja, humanitaarabi andja, me oleme ainu-, üks vähestest riikidest, kes on aastatuhande arengu eesmärke saavutamas. ja lõpetuseks on häbiväärne, et äh, komisjoni ja nõukogu presidendid on täna väga palju rääkinud Euroopa äh, liikmesriikide rollist ja nende riikide koostuses rohkem rahastada, eiravad oma sõnavõttudes Pärsia lahe riike ja nende rolli selle kriisi lahendamisel on tagumine aeg, tagamaks selle, et need riigid ka oma ülesande kõrgusel oleksid, võtaksid kanda omale moraalse vastutuse see kriis lahendada koos kõigi meie teistega ja nüüd saab äh, Rahvapartei nimel sõna härra Roil. kõnelejal puudub mikrofon ja nüüd mikrofon töötab veel kord siis äh, austatud härrad presidendid, kallid kolleegid. Äh, tegemist on tohutu suure probleemiga, kui me räägime pagulastest ja nendega toimetulemisest, see on väga vastuoluline teema. minu, mind häirib äh, väga see, et me hommikust õhtuni kuuleme seda, kui keeruline olukord on ja teised jällegi räägivad sellest, kes kõige eest vastutab ja kolmandad räägivad sellest, mis minevikus valesti on tehtud ja siis Äh, äh, langetab nõukogu paar konkreetset otsust komisjoni ettepanekute alusel ja ikkagi mitte midagi reaalselt ei toimu ja see ärritab kõiki. Äh, meie ei pea mitte ainult läbi rääkima, vaid poliitikutena reaalseid lahendusi pakkuma ja probleeme reaalselt lahendama ja Äh, äh, inimeste suhtumine oleks pagulasküsimustes hoopis teistsugune, kui nad näeksid, et see, mida poliitikud teevad, reaalselt ka toimib. ja me peame tegema seda, mis on täiesti iseenesestmõistetav, ehk siis me peame ellu rakendama seda, mida on otsustatud. ja äh, see on probleem, mis ei ole Euroopas mitte ainult selles valdkonnas, vaid ka mujal me peame need asjad ellu rakendama, mida on erinevates äh, kogudes otsustatud ja seetõttu ma olen ääretult tänulik, et komisjon korraldas selle pühapäevase kohtumise äh, konkreetsemaks, et minna, äh, minnes siis mm, kutsuti kokku need riigid, kes asjast on kõige rohkem puudutatud ja seal vahetati mõtteid. jah, loomulikult ei Äh, äh, ole kõik need äh, lahendused lõplikud ja nii edasi, kuid lõppude lõpuks siiski lepiti kokku konkreetsetes asjades, mis inimesi aitavad ja mis aitavad probleeme lahendada ja äh, minul on ainult üks lihtne ootus, ehk siis, et kõik osapooled, äh, olgu see nõukogu komisjon või parlament äh, ja nõukogul on praegu kõige suurem ülesanne vaja ära teha, et nad teeksid seda, mis on lubatud, et nad suunaksid raha, et nad annaksid komisjonile tegemisvõimaluse ja et nad hoolitseksid ka selle eest, et Frontex oleks töövõimeline et ta suudaks toimida, et tal oleks piisavalt vahendeid selleks, kui äh, liikmesriigid üksinda toime ei saa tulla, siis meil on ju nende aitamiseks instrument, kasutagem siis see ära, suur aitäh selle esimese sammu eest ja kuna see oli esimene samm, siis sellele peavad järgnema ka teised, aitäh! dragi colegi, vreau să... Kallid eh, kolleegid, enne kui ma annan sõna kolleeg äh, Fajunile, sooviksin ma äh, teilt äh, paluda, et te peaks kinni oma sõn-, oma kõneajast. me oleme oma ajakavast kõvasti ma-, maas. ma, meil toimub ju hääletus ning selle sel ajal kõik ning samas peavad sõna võtma meie külalised, härra Juncker ja härra Tusk Eh, ning eh, kell viisteist null null algab ju uus arutelu. niisiis, ma paluksin teid, pidage kinni kõneajast. nüüd annan ma sõna proua Vait-Fajunile üheks minutiks. suur tänu, esimees, lugupeetud kolleegid. ma olen Sloveenia piiril vastuvõtukeskustes käinud ning elasin eh, tuhanded e, väsinud, kurnatud pagulase kõrval, hea küll, need on nemad, aga kes on need, kes e, ajavad nad e, külma jõkke keset ööd, kas Horvaatia ei suuda Euroopa õigusest kinni pidada? Eh, Horvaatia nõudis eile eh, lisatelke. iga kord, kui ma räägin eh, tolerantsist ja usaldusväärsusest, siis mida ma saan öelda oma Sloveenia valijatele, minu Euroopa kolleegid õõnestavad Euroopa usaldusväärsust ja saadetakse Eh, pagulased üle piiri eh, mitte eh, selleks ette nähtud kohtades on häbematus. kaheksakümmend tuhat neist läks Sloveeniasse ning viimase kümne päeva jooksul ning jumal teab, kui palju Saksamaale. Sloveenias hakkab, on varsti olukord täiesti kaootiline ning Eh, ksenofoobid ennustused lähevad eh, täide, ei ole tõsi, et midagi pole võimalik ära teha, lihtsalt mõned ei taha seda teha ning ma arvan, et need, kes ei soovi eh, otsuseid langetada, peaks jätma need otsuse langetuse nende kätte, kes selleks võimelised on ja järgmisena sõna härra Legutko. lugupeetud daamid ja härrad, praegusel hetkel arvud ei lähe kuidagi kokku öeldes, et seitsesada tuhat Euroopasse, on Euroopasse sattunud pagulast. kuid samas öeldakse meile ka seda, et kaheksasada tuhat inimest on tulnud Saksamaale. et iga päev e, tulevad, e, tuleb viis tuhat inimest üle piiri Balkani riikidesse ja ei pea olema just matemaatik, et aru saada sellest, et see esimene arv, seitsesada tuhat, ei ole tõene, see peaks olema veel kõrgem. kantsler Merkel ütles siin selles kojas, et järgnevatel aastatel umbes kuuskümmend miljonit inimest lahkub oma kodudest arvatavasti konfliktipiirkondades, otsides paremat tulevikku. ja president Tusk ütles, et, et see, mis Ehm, praegu toimub või seda võib ehm, võrrelda ehm, suure rahvaste rändega eelajalisel ajal. kas, kui isegi kolmandik neist kuuekümnest miljonist jõuab Euroopasse lähiaastatel, siis see tähendab seda, et meil on umbes uus keskmise suurusega riik Euroopas või rahvus Euroopas, mida siis teha, kõigepealt me kui poliitikud eh, ei eh, räägi tõtt arvude kohta, siis nad varjavad olukorra tõsidust. teiseks, Euroopa poolt välja pakutud vahendid ei ole praegusel hetkel piisavad ning kolmandaks on mul ebameeldiv kahtlus, et neid vahendeid kasutatakse rohkem selleks, et suurendada Euroopa Liidu äh, võimu äh, rahvusriikide üle, kui selleks, et äh, kuidagi lahendada ühte seda suurematest väljakutsetest, mis Euroopat on tabanud pärast teise maailmasõja lõppu nii et strateegia kukkus läbi, kuid see ei ole eriti suur lohutus selle kohta, mis meid Euroopas tulevikus ootab. järgmisena annan sõna härra Debrele pooleteiseks minutiks härra äh, president, kõigepealt sooviksin ma tänada komisjoni presidenti, äh, sooviksin teid äh, tänada teie algatuste eest, teie seitsmeteistkümne meetme eest. kõik need, kes on näinud neid kohutavaid äh, pilte meestest, naistest, lastest, äh, kes on tulnud üle mere, on aru saanud, et äh, tegemist on humanitaarkriisiga, nüüd aga peaksime edasi mõtlema. meie välispiir on ühine piir, te meenutasite seda meile. ning see, mis on ühine, seda peab ka koos kontrollima Frontex oma praeguse statuudiga, ärge tulge mulle ütlema, et ta praeguse statuudiga on adekvaatne vahend selle töö tegemiseks, praegusel hetkel on ta kerjus, ta on kerjus ning äh, ta peab manguma äh, materjali, ta peab manguma eksperte ja raha liikmesriikidelt. tema ei ole organiseerimisvõimega me peame seda probleemi koos lahendama ning Frontexi statuuti tuleb äh, muuta ning samuti tuleb kasutusele võtta Euroopa piirivalvurid, meil tuleb äh, luua ka äh, ühtne Euroopa piirivalveamet Te rääkisite ka vajadusest transiitriigidega koostööd teha, eriti Türgiga, ma olen sellega nõus, kuid läbi rääkida Erdoganiga, kes äh, terrorismiga võitlemise tähe all samas äh, viib sisse tõelist diktatuuri äh, ning kes samas ei võitle sugugi relvakaubandusega, mis Bodrumi piirkonnas õitseb, on tõeliselt riskantne. meil on vaja kinni pidada ühest reeglist selleks, et aidata Türgit, peab Äh, Euroopa riigi abi olema eelkõige konjunktuurne ja mitte struktuuriline. proua Albiol Guzman üheks minutiks. suur tänu. Sloveenia politsei, kes kasutab pisargaasi põgenike vastu, Sloveenia, eh, mille valitsus on liberaalne, Ungari Euroopa Rahvapartei partei eh, kasutab eh, koeri, veekahureid ning pisargaasi piiridel. kuueteistkümnendal oktoobril Bulgaaria politsei tulistab ja tapab afgaani põgeniku piiridel ning selle rahva valitsus, selle valitsus kuulub Rahvaparteisse ning samas kõige hullem eh, on Tšehhi valitsus, mis eh, nummerdab neid inimesi, nagu Saksa valitsus tegi äh, Assau eh, ähm, laagris. Mm ja eh, samas eh, tuleb välja heita sellised inimesed sotsialistide seast, liberaalide seast, Rahvapartei seast, eh, seda Sloveenia, Bulgaaria, Tšehhi Vabariigis, seda pole seni tehtud, null. sanktsioone pole riigitud, riigi samuti rakendatud, härra Peter, härra Weber, need on teie koduparteid, kes oma solidaarsust ei näita üles, kõnelejad katkestatakse, kõnelejad kannest-, katkestatakse, järgmisena saab sõna kolleeg Keller Excuse me, avem un blue card. Dacă... Vabandust, meil on teile sinise kaardi küsimus. Yes, go on. Palun. Mr Peterle. Hvala lepa, gospod predsednik. Suur tänu teile, härra president. ma pean reageerima. see oli äärmiselt äh, ülbe äh, väide Sloveenia kohta. sooviksin küsida järgmist kuidas teie reageeriksite, kui tekiks konfliktiolukord konfl-, eh, eh, põgenike enda vahel, me pidime kuidagi sekkuma, et see asi ei eh, muutuks üldiseks, me, Sloveenia politsei käitus vastutustundlikult. Yo creo que actuar vastutustundlikult käituda äh, tähendab seda, et äh, respekteeritakse inimõigusi ning pisargaasi äh, kasutada inimese vastu, kes põgenevad sõja eest, ei ole mingil juhul inimõiguste respekteerimine. Keller, un minut. härra Keller, üks minut. Uh suur tänu ma ei äh, ole tegelikult pühapäevasega äh, seoses väga pettunud erinevalt härra Schultzist ja mõnest teisest, sest kokkuvõttes äh, lõpuks ometi on riigijuhid aru saanud, et tegemist on humanitaarkriisiga. kahtlemata on vaja põgenikel peavarju süüa-juua, kuid lõpuks ometi on see kirjas ka järeldustes ja loodetavasti, et lõpuks hakata, loodame tõesti, et see, need inimesed ka sellist abi saavad lõpuks ka Genfi konventsiooni äh, järgimise vajadust, äh, see tõsteti samuti esile ja lõpuks ehk ei saadeta inimesi Afganistani tagasi, sest äh, Afgaani pagulased on pagulaste staatuses Euroopa Liidus ning seitsekümmend viis protsenti neist on, neil on õigus ümberpaigutamisele, sest Afganistan ei ole turvaline paik ning õnnetuseks taaskord minitippkohtumine ei suutnud vastata küsimustele uuede ümberpaigutamise kohta, samuti ka äh, õiguslikule ligipääsuvõimalusele. sellistele küsimustele äh, peab äh, vastama mitte mingisugusele kummalisele Euroopa kindluse küsimusele. Pone pirmininke, kolegos, tris pastebėjimai. härra Paksas, palun. ja suur aitäh, lugupeetud president, austatud kolleegid äh, Äh, kolm märkust pärast seda tippkohtumist. Äh, kõigepealt äh, oleme me nüüd mõistnud, et Euroopa ei ole siiani oma välispiire kaitsnud ja nüüd on otsustatud teatud meetmed kasutusele võtta, see on igati positiivne. teiseks ja nõukogu äh, tahab äh, Ähm, Aafrika ja Aasia riikidele meetmeid äh, ja ähm, vahendeid äh, kasutada anda selleks, et see vood peataks, aga see on naiivne lähenemine ja kolmandaks, meil on vaja uut äh, immigratsioonipoliitikat. Euroopa peab avama oma piirid ainult nendele pagulastele, kes tõesti sõjapiirkondadest tulevad. ja Äh, järeldused, otsused äh, äh, peavad tegelema teatud riikide pagulaste ja nende valitsustega, kus need pagulased tulevad. me ei tohi siin arvata, et olukord on midagi teistsugust, kui ta tegelikult on me ei maksa arvata, et migratsiooniprobleem äh, leeveneb. Calais linnapea Prantsusmaal on öelnud, et äh, põgulased kujutavad endast suurt kultuurilist rikkust ning äh, palus teatud elanikel ära kolida, kui nad on, neil on probleemiks vägivaldsed migrandid ning selle eest on vastutav Euroopa Liit ning alandlikud valitsused, kes keelduvad eh, oma eh, piiride kontrolli üle võtta. sellega seoses La Valetta tippkohtumine ei muuda mitte midagi, sest ta rõhub endiselt eh, legaalsete immigratsiooniviiside toetamist ning samuti ka migrantide kaitsmist selline ettepanek on eh, eh, eh, vastutustundetu. leian, et Schengen tuleb otseselt koheselt pead- ning samuti tuleb taastada piirikontroll liikmesriikide piiridele ning samuti tuleb need inimesed, kes on põgenenud pagulaskeskustest tagasi saada, see on selge sõnum pagulastele, kes ei tule mitte ainult meie juurde. järgmisena saab sõna härra Epitideius suur tänu, härra esimees, need otsused, mis äh, langetati nõukogus, on paanika tulemuseks, äh, mis on äh, vallanud Euroopa juhte. see paanika on nendes tekkinud pärast üllatuslikku ja suurt ebaseaduslike immigrantide sissevoogu ja ainus, mis nõukogus oli võimalik, oli Türgile anda suurem roll, riik, mis äh, tegelikult on paljuski vastutav selle rändeprobleemi hullenemise eest. selle asemel, et Euroopa Liit oleks öelnud, et Türgi te olete kandidaatriik, aga ei täida täna Kopenhaageni kriteeriumeid, selle asemel, et öelda neile, et te peate oma kohustusest kinni pidama, anname neile võimaluse lasta tuhandetel illegaalsetel immigrantidel jõuda Kreekasse ja samas on kantsler Merkel andnud Erdoganile kolm miljardit eurot, kuigi äh, teda see ka veel ei rahuldanud ja tahtis rohkem, kaks korda rohkem raha veel. võtaks ära mikrofon ära, pidi teie osal ja sõna saab härra Kšip. suur tänu äh,, härra juhataja, ma olen täiesti nõus äh, härra Tuski äh, tänase diagnoosiga. ränne äh, on äh, muutunud on muutnud Euroopat ja muudab Euroopat edasi, on muutnud siin jõudude tasakaalu, on muutnud seda Euroopa Liidus ja liikmesriikides sees. kui meie hinnangud pagulaste arvu osas on korrektsed, siis äh, me näeme seda, et äh, pagulastest on kujunemas eksistentsiaal, eksistentsiaalne probleem kõigi meie jaoks. ja minu meelest on väga oluline see, et Euroopa Liit on nüüd kokku leppinud selles, et äh, neid inimesi tuleb aidata nende koduriikides, Lähis-Idas ja Aafrikas ja et on astutud selles suunas ka teatud sammud on väga positiivne, et me oleme kõik kokku leppinud selles, et meie prioriteet peaks olema piiride kaitse me ei saa aidata neid, kes on juba Euroopa Liidus, kui meie piirid on äh, nii auke täis, nagu nad on seda praegu. see on ainult äh, tõmbefaktor nende jaoks, kes tahavad tulla Euroopasse sellistest kohtadest, näiteks nagu seda on Süüria. me oleme kokku leppinud selles, et äh, tuleb aidata, aitame miljardi euroga äh, Äh, kas sellest piisab? ei, ilmselt mitte. aidata tuleb ka Türgit, sest see miljard on suunatud Lähis-Idasse. Türgis on täna juba praegu kaks ja pool miljonit pagulast ja võib-olla kui me Türgit aitaksime, siis äh, Türgi peataks selle rändesurve, mis äh, meie kohal asub. loodetavasti olukord Süürias paraneb, aga selleks me peame andma endast kõik, tegema koostööd ÜRO-ga selleks, et see suur rahvusvaheline kriis äh, seljatada. härra Kšip, kas olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele, selle on tõstnud kolleeg saali tagaotsast. suur tänu, äh, härra juhataja ütleb äh, Tibor Šani. kallis kolleeg, te vältisite konkreetsete arvude äh, nimetamisest, aga kas teil neid on, kas teil on konkreetseid arve selle kohta, kui palju pagul-, kui palju on pagulastest neid, kellel on õigus äh, varjupaigale ja kui palju nendest on äh, need inimesed, kes tuleb ilmselt tagasi saata? Rääkisib kallis kolleeg. ma eh, tõesti numbritest ei rääkinud, ei rääkinud konkreetsetest gruppidest, ei rääkinud sellest, kui palju mm, täna siia tulijate seast on eh, tõelised pagulased, palju nendest majanduspagulased, kui meil oleks normaalne eh, pagulaste registreerimise süsteem, võiksime me nendest arvudest rääkida, aga meil ei ole seda me teame seda, et äh, septembriks oli tulnud Euroopasse seitsesada tuhat inimest, aga igasugune analüüs on veel tegemata. ja nõukogu ja komisjoni esindajad on juba öelnud, et äh, meil on vaja ekspertide abi. meil on vaja eksperte, kes aitaksid välja selgitada, kes on äh, varjupaiga taotleja, härra Fleckenstein. austatud president, austatud kolleegid ähm,, Äh, hull on see, mida me siiani oleme pidunud, pidanud äh, eduks pidama, aga ma tahaksin äh, toetada komisjoni ja volinik Timmermansi selleks, et nad jõuliselt läbirääkimisi peaksid Türgiga Äh, sellepärast, et äh, nad äh, tegeleksid ka Süüria pagulastega ja see annaks meile ka hingetõmbeaega selleks, et oma olukord paika saada. aga Äh, loomulikult ei tohi me lihtsalt äh, valimatult oma väärtusi ja uskumusi üle parda äh, nende läbirääkimiste käigus visata, seda loodetavasti ka ei juhtu, aga me peame väga selgelt aru saama selle, et ainult moraaliga me seda probleemi ei lahenda. ja teiseks ma tahaksin paluda, et te edasi teeksite tööd selleks, et koos USA, Saudi Araabia, Iraani ja Venemaaga ähm, tehaksite tööd, et leida lahendus sõjale Süürias ja me ei tohi seda teha pragmaatiliselt, me peame selle kõrvale jätma, aitäh. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Marias. president Juncker äh, viie päeva jooksul eelmisel nädalal ja vaatamata sellele, et Vahemerel äh, oli torm, äh, jõudis Lesbose saarele kümneid tuhandeid pagulasi Lesbose saare elanikkond äh, on kusagil seitsekümmend, kaheksakümmend tuhat inimest, äh, te võite ette kujutada, mida see tähendab, selline suur pagulaste voog. Euroopa Nõukogu rääkis arvudest ja protsentidest võrreldes rahvaarvuga, noh, meil on nüüd küll väga palju rohkem inimesi, kui meil peaks olema vastavalt sellele jaotusvõtmele ja seda kõike ajal, kus me oleme memorandumi alune riik ja niimoodi kannatame. meie riigist ei tohi muuta faveelat, kus elavad pagulased ja põgenikud. president Juncker, te peate aru saama sellest, et merepiiride kaitse öö, äh, on äh, suveräänse Kreeka ametivõimude asi ja mitte kellegi teise asi. me peame lõpetama Türgile meemoka peale määrimist ja sellepärast, et nemad võimaldavad inimkaubitsemist, sõna saab härra Vaigel. suur tänu, härra Juncker, suur tänu, äh, et te pühapäeval selle juhtide kohtumise kokku kutsusite, aga mulle eriti ei meeldinud teie kriitiline toon riigi ja valitsusjuhtide suunas, kes äh, asuvad äh, Lääne-Balkani marsruudil. olgem siis kriitilised kõikide suhtes. Äh, Lääne-Balkani ähm, äärsete riikide valitsused peavad tegelema praegu probleemiga, mis on üle nende võimu, võimsuse ja minu koduriik Sloveenia on väga väike riik, see on Lääne-Balkani marsruudil, see on tee, mida pidi käivad tuhanded ja tuhanded pagulased ja migrandid. aga täna oleme me kõik sellel marsruudil, me oleme siin probleemi ees, mille ei ole tekitanud ei loodus ega saatus vaid tegemist on probleemiga, mis tulenes poliitikute katastroofilistest otsustest. Nende inimeste sõnum, kes tulevad nendest õnnetutest riikidest, on selge, me oleme nüüd kohal, me oleme tulnud äh, teie juurde abi saamiseks, seda on tehtud ka varem, me oleme varem võtnud vastu erinevate taustaga inimesi, aga tänane Euroopa on teistsugune, me peame kõik jääma oma väärtuste juurde ja tegutsema vastavalt nendele väärtustele. mitte ainult Euroopa Liit, eh, valitsused, eh, vabaühendused, humanitaarabiorganisatsioonid, kõik me peame üles näitama solidaarsust, eh, sallivust ja leidma poliitilised lahendused Lähis-Ida probleemidele, kaasama kõik huvipooled. suur tänu, härra Papadimulis, üks minut. suur tänu härra juhataja, austatud komisjoni president, nõukogu eesistuja, me peame nüüd üle minema sõnadelt tegudele ja seni oleme me näinud venitamist, edasilükkamist e, ja on loobutud isegi nendest otsustest, mis on juba langetatud. meil on vaja elujõulist Euroopa terviklikku lähenemist, mille aluseks on äh, humanitaarsed kaalutlused selleks, et äh, migrantide voogusid hallata. kui me niimoodi sellele asjale ei lähene, siis satub ohtu terve Euroopa ühendamise protsess. me laguneme koost. me näeme juba seda, et äh, ksenofoobsed, rassistlikud öö, liikumised tõstavad pead. minu koduriik Kreeka ei suuda seda probleemi äh, välja kanda üksinda, meil on juba kõige suurem koorem. me ei saa olla koht, kus äh, äh, limbos inimhinged leiavad varjupaiga, järjest rohkem muutume me surnuaiaks, meie rannikupiirkond millal me näeme seda, et lõpuks ometi võetakse algatusi Euroopa poolt selleks, et Süüria konflikt lõpetada, millal me võtame edasi mida, midagi ette stabiilsuspaketi osas, mis äh, lämmatab riike? proua Lunatšek ja suur aitäh, lugupeetud president, austatud daamid ja härrad ähm, väga äh, positiivne on see, et äh, pühapäeval see kohtumine tõesti aset leidis, sellepärast et äh, ähm, Euroopa tulevik sõltub sellest, et me ühiselt otsustame selle asemel, et vastastikku okastraadi aegu, aedu püstitada. ja teil oli õigus, härra Juncker, kui te ütlesite, et tegelikult peaks selline käitumine olema tavapärane, kuid praeguse hetkel nii veel ei ole on oluline, et tuleb toetada riike, ka neid riike, kes ei ole Euroopa Liidus veel, näiteks Balkani piirkonnas, me räägime ju inimeludest, eriti nüüd talve hakul Ehm, praegusel hetkel on aga puudu sellest ja eh, ilmselgelt on see ka välja tulnud, et eh, see, mis on kokku lepitud liikmesriikide poolt, eh, ellu ka rakendatakse. loomulikult on vaja selleks raha ja nõukogu eesistuja härra Tusk, teie peate omalt poolt avaldama survet nõukogu liikmetele ja ütlema, et te peate neid kohustusi täitma. meil on vaja ühtne asüülisüsteem luua ja see on väga vajalik, me ei pea siin omavahel võitlema, vajalikud on muud asjad, suur aitäh! aitäh, härra Castaldo, palun. Discute... suur aitäh, lugupeetud president. Ehm, kui Rooma räägib, see konto põleb me näeme siin äh, seda, kuidas tohutud inimmassid äh, meeleheites liiguvad ühest piirkonnast teise ehk siis Euroopasse. Äh, me näeme kümneid tuhandeid inimesi igakuiselt. Frontex vajab rohkem toetust ja me peame inimkaabitsejate võrgustikke hävitama, me oleme juba astunud samme, väikesi samme, meil on vaja ühtset Euroopa asüülisüsteemi seaduslike kanalitega. Dublin kahte on vaja muuta ja me peame muutma oma ka käitumist Aafrika ja Süüria suunal. meie märkus ka äh, Eh, sellega seoses, mis puudutab eh, põhjuseid, eh, eriti just Aafrikas, need on ju sotsiaalmajanduslikud. me praegu peame läbirääkimisi Erdogani ja tema režiimiga. härra Verhofstadt, teie probleemiks ei ole härra Weberi väited, mis puudutavad erinevaid fraktsioone siin kojas meil on siin nii-öelda nagu sõjarühmitus demokraatliku rühmituse asemel ja meie räägime samal ajal, kui Aafrika põleb, on leekides ja need ähm, leegid jõuavad järjest ja järjest lähemale meie endi kodule. aitäh. härra Annemans, palun äh, aitäh, kui äh, küüniliseks me võime veel minna, härra Juncker mm, äh, räägib migratsioonipoliitikast äh, me ei suuda tegelikult toime tulla selle kõigega. ma arvan, et Euroopa kodanikud on nüüd mõistnud, et Euroopa Liit ei võta arvesse inimeste arvamusi, me oleme demokraatiast üsna kaugele läinud vaadakem kas või inimeste ja kaupade vaba liikumise põhimõtte kuritarvitamist, seda, kuidas see on toonud kaasa meie eluaja jooksul kõige suurema inimvoogude liikumise nüüd, on järjest selgemaks saanud see, et et tegemist on äh, teatud mõttes riigipöördega, mille äh, Euroopa Liit on organiseerinud. vaadakem seda, mis toimub Portugalis, see on väga selge näide selle kõige kohta ja kõik on nüüd äh, mõistnud seda. suur aitäh, härra Papadakis, palun. aitäh, president. see kõik on väga ohtlik äh, migrantidele ja ka Euroopa kodanikele äh, jaa, Kreeka valitsus äh, võib küll öelda, et ta on hullemast kõrvale põigelnud, kuid äh, nad on äh, põhimõtteliselt massikonstitutsiooni alad loonud sisserändajatele, kes põhimõtteliselt istuvad seal kohapeal kinni oma väikeses enklaavis. ja seda senikaua, kuni me Dublini määruse üle suudame vaadata Äh, mida tagasisaatmine tähendab? Äh, see tähendab seda, et inimesed saadetakse tagasi nendesse riikidesse, kus äh, on sõda käimas, kus on mässulised võimul, mida, millele on kaasa aidanud ka Euroopa Liit. me näeme, et inimesi karjatatakse kui lambaid eksisteerimatutel välispiiridel me peame pagulaste heaks midagi ära tegema. me ei tohi lihtsalt alluda kapitalistide nõuetele ja monopolistlike jõudude nõuetele. härra Lamsur. suur tänu, härra president. aitab küll. meie võimetus, meie vastuolud, meie silmakirjalikkus aitab sellest õppigem ähm, migratsioonivoogudelt, mis endiselt meie äh, piirist üle soovivad saada. Euroopa Liit kõigepealt ei ole võimeline kriisiolukorras reageerima, see on juhtimisküsimus. me soovime eh, kahe, kahe tuhande neljateist, neljakümnendal aastal eh, kliima soojemust peatama, eh, seda me oskame teha, kuid samas kuidagi migratsioonikriisi leevendada, sellest me ei oska, kaootiliste vahenditega kaootilist olukorda lahendada ei saa. teiseks, lubame sada miljardit dollarit selleks, et kahekümne aasta pärast jahutada kliimat, selles oleme me tublid küll, aga mõned sajad inimesed äh, Eh, meie paarsada paar inimest meie piire kaitsma, selleks pole Euroopa Liit võimeline. meil kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal selleks mõeldud vahendid on ebapiisavad. Euroopa, jah, kõik on nõus, et peab vastu võtma, aga mitte keegi ei taha midagi anda. ei riik, vaesed riigid, ei vaesed riigid, ei suured riigid ega väikesed riigid. ning veel kolmas õppetund silmakirjalikkus, poliitiline silmakirjalikkus kõikides meie riikides, kõikidel tasanditel äh, ning kõikides meie fraktsioonides eh, see meil räägitakse väärtustest räägitakse rassismist räägitakse kristlikest väärtustest räägitakse valgustusfilosoofiast ning ilmalikkusest samuti proletaarlaste kaitsest ning kõik räägivad muidugi eh, inimõigustest kuid valimiskõnedes eh, ja samuti ka valimiskastide vaikimises tähendab see kõik selle, et vaik-, et lastakse naistel ja lastel nälgida ja külmetada lihtsalt sellepärast, et nad on teistsugused kui meie või et nad tulevad kusagilt mujalt. on aeg eh, Euroopa taas jalgele tõsta, asjad paika panna, suur tänu, härra Juncker, et te seda meile kõike meenutasite. suur tänu, teil on kaks sinise kaardi küsimust. kaks eh, kolleegi soovib teie käest midagi küsida, e, kuid me ei saa seda kahjuks teha, arutelu peab jätkuma, sest me oleme ajakavast e, täiesti maha jäänud, olete te nõus sellega, härra Le Breton ja härra Fonsulika? suur tänu teile, suur tänu teile. ma tean, et e, see pole õiglane, aga tuleb olukorrast aru saada, suur tänu ning annan nüüd sõna proua Sippelile üheks minutiks. Euroopa Liit on vabatahtlik äh, ühendus, kuid äh, liikmed on kohustanud äh, jaotatud suveräänsusele ja ühisele vastutusele, kuid vanad ja uued liikmesriigid sageli kipuvad seda unustama ja mm, langevad natsionalistliku egoismi küüsi. kuid üle kogu Euroopa Liidu äh, tuleb pagulastele seaduslik juurdepääs võimaldada äh, ja tuleb tagada isiklike asüülitaotluste läbivaatamine ja kui me räägime äh, vastuvõtuvõimekusest ähm, ja pagulaste registreerimisest, siis see saab funktsioneerida ainult siis, kui kõik Euroopa Liidu riigid selleks on kaasatud ja mm, olukord, pagulaste olukord äh, paraneb kõikides riikides, maksude alane õiglus äh, on ka väga oluline teema, millega tuleb tegeleda. riiklik egoism ei ole lahendus, liikmesriigid peavad nüüd tegutsema äh, solidaarse kogukonnana Euroopa Liiduna, aitäh. aitäh ja proua Stevens, teil on üks minut ja suur aitäh, lugupeetud president, austatud äh, kolleegid. minitippkohtumise ainus äh, lõpptulem on see, et äh, Balkani marsruudil äh, luuakse veel sada tuhat lisakohta. kas see on nüüd kõik äh, väljaränne Lääne-Euroopa suunal, äh, mis hõlmab ka mugavuspagulasi, jätkub ja seda organiseeritumalt kui kunagi varem? komisjon tahab asju lühiajaliselt lihtsalt ravida ja seetõttu on vastav ettepanek ka tehtud. ja äh, ei ole vaadatud tagasisaatmise küsimust äh, selline lähenemine ei ole mõistlik. Äh, millised on praktilised korraldused? Äh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, on Euroopa Liitu tulnud pool miljonit inimest Türgi kasutab neid varjupaigataotlejaid äh, vahetuskaubana, kui äh, tegemist on viisa lihtsustusrežiimi läbirääkimistega või äh, liitumisprotsessiga Euroopa Liiduga. ja miks see nii on, Eh, sellepärast, et Euroopa Liit ei taha ja ei suuda eh, oma välispiiri kaitsta. meie moraalne kohustus on lõpetada eh, mugavuspagulaste vastuvõtmine avatud piiride mm, kaudu. proua Suuber, palun. ja suur aitäh. ülemkogu viimasel kohtumisel on solidaarsus justkui lõppenud, kõik need kohtumised on põhimõtteliselt kohtumised, kus räägitakse, kuidas tõhusamalt eh, oleks võimalik pagulasi järjest rohkem Euroopa Liidust eemaldada repressioone võetakse kasutusele soovimatute suhtes, kõik meetmed tuleb võtta tarvitusele selleks, et hoolitseda selle eest, et ebaseaduslikud sisserändajad tagasi saadetakse ning eh, ka kinnipidamine on legitiimse vahendina kasutusel, see on justkui kurjategijate puhul ja eh, sellist olukorda ei tohi lubada on tuhandeid ähm, migrante, kes on suunatud tagasi äh, sõjaväelaste poolt, keda on rünnatud ja me peame mõtlema, mis koha peal tegelikult toimub. un minut. ja järgmisena saab sõna proua Jolie, härra pres-, komisjoni president, härra nõukogu president üheteistkümnendal, kaheteistkümnendal novembril lähete Tel Avaletasse, kus toimub tippkohtumine migratsiooni teemal. ärgem aga petkem ennast majandusarengu küsimused ning samuti ka legaalsed migratsioonivõimalused jäävad äh, lehma kauplemise kõrval äh, marginaalseks. Euroopa Liit ning eriti mõningad Euroopa Liidu liikmesriigid soovivad oma eh, piire eh, eh, relvadega kaitsta ning teha koostööd kahtlaste diktatuuridega. praegusel hetkel ei, ei lakka inimeludega kauplemine, kui me ei hakka võitlema inimkaubitsejate vastu legaalne migratsioon on turvalisem eh, võimalus kõigile selleks et ära hoida tragöödiat peame oma poliitikat muutma ning muutuma ise solidaarsemaks suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Maha üheks minutiks eh, Dámy a pánové, když slyším závi... Suur tänu teile, eh, daamid ja härrad. Kuulsin mida nõukogu komisjon ja kolleegid ütlesid ning mulle tuleb selline mõte, et Euroopa üks suuremaid probleeme on võlts humaansus. Need, kes toetasid Süüria ja Liibua, Liibüa režiimide lõppu, kas teid muretses, pani muretsema eh, et see, mis neist inimestest saab või tahtsite lihtsalt näidata, kui diktatuuri vastased te kõik olete. Need, kes võtavad vastu Eh, diktatuuridest põgenejaid, kas te olete tõelised humanistid või tahate lihtsalt teistele seda näidata? Eh, ning praegusel hetkel räägitakse nõukogus, et soovitakse tugevdada välispiire, aga need olid ju teie saadikud, kes hääletasid Eh, eh, kõigepealt selle vastu, et välispiire üldse kaitsta, see on minu meelest üsnagi alatud rikk, et Euroopa Liit peaks kritiseerima kaitsemeetmeid meie välispiiridel ning võltshumanism on meie suur probleem. järgmisena saab sõna härra Vilimski. lugupeetud daamid ja härrad, praegune migratsioonivoog Aafrikast Euroopasse Eh, on ennenägematu ulatusega, kuid meil on vaja eh, tugevat eh, reaktsiooni, see tähendab seda, et meil on vaja muuta turvaliseks tsooni, kust inimesed pärit on, teiseks tuleb aidata neid, kes vajavad kaitset ning kolmandaks tuleb ka päritolupiirkondades turvalisi piirkondi luua, see peaks olema meie eesmärk. praegu jääb selline mulje, et Eh, eh, praegusel hetkel jääb selline mulje, et igaüks tiirib oma suunas ja keegi midagi ei eh, otsusta ning need, kes on selle kaose tekitanud ja kes ütlesid araablastele, aafriklastele, tulge muud, kui tulge muud, kui te olete siin väga hästi vastu võetud ning härra Haitmann, nemad on süüdi ning minu meelest äh, Need, kes mõtlevad, teavad, millised on meie prioriteedid meie kaaskodanike ees, meie valijate ees, koduriikides. härra Gonzales, üks minut, palun härra president, on ahastusväärne, kui aeglaselt me reageerime kriisile, kus mängus on inimelud. on ahastusväärne, kui me näeme taas nõukogu kohtumist, mis lõpeb sellega, et midagi pole muutunud. põge-, pagulaskriis muutub institutsionaalseks kriisiks. liikmesriigid ei rakenda komisjoni poolt välja pakutud meetmeid meil puudub ühtne immigratsioonipoliitika, me ei tee selle saavutamiseks midagi, samuti me ei suuda sõjaprobleemi äh, lahendada ning selle asemel, et tugevdada oma äh, välispiire, me ehitame müüre oma sisepiiridele, me äh, soovime, et teised lahendaks probleemi meie eest ning muudkui süüdistame teineteist selle eest, mida me teeme või tegemata jätame. ning kodanike poolt küsimus Euroopa institutsioonidele on, et kas te ei oska, kas te ei tea, kas te ei taha lahendada seda probleemi, mis äh, meil on uudistes iga päev esimesena kõne alla ning äh, tundub, et tõsi on, Ähm, ähm, äh, anti Euroopa, Euroopa-meelsetel ning kasvab ainult vihkamine, kasvab ainult hirm ähm, põgenike ees. alguses oli see humanitaarkriis, nüüd on aga sellest saamas poliitiline probleem. Euroopa institutsioonid tundub, et ei taha mitte saada äh, äh, mitte ühest küljest vastu võtta pagulasi, teisest küljest ei taha sekkuda sõtta, mis neid pagulasi tekitab. ühesõnaga, las teised tegid, tegu, aitavad pagulasi, las teised eh, lahendavad selle sõjaolukorra, mille eest nad põgenevad seni, kuni me ei saa aru, et see sõda, mis meie suunas eh, pagulasi ajab, on eh, sellega seotud Euroopa Liiduga et sõda süürlaste vastu on sõda eurooplaste vastu, seni kui me sellest aru ei saa, ei, me lahendame ei äh, immigrantide probleemi ega kogu Euroopa probleemi. Äh, põgenikel ja eurooplastel on sama sõda, mis meile probleeme tekitab. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Weidenholzer ja suur aitäh, lugupeetud president, mul on väga hea meel selle algatuse üle, mis komisjoni poolt välja tuli ja mis vajab meiepoolset toetust. ja e, järjest rohkem on inimesi teel Balkanilt siia ja jõuavad Saksamaa erinevatesse linnadesse ja ma näen, kui meeleheitel need inimesed on, on võimalik näha, kui hektiline on olukord e, ainult Passaus on äh, seitse tuhat äh, inimest äh, igapäevaselt piiri ületamas, see on tõeline väljaränne ju. ja see tähendab seda, et me peame seda tempot siin nüüd maha võtma kuidagi, meil on vaja nende arengute aeglustamist ja meil on vaja anda ohtrat abi päritoluriikidele ja me peame hotspotid looma õiglaselt ja inimõigusi austades ja äh, Äh, meil on vaja ka talvekindlaid äh, majutusasutusi äh, sinna mm, piirkonda, aitäh um,. Domnul Škrip. suur tänu. järgmisena saab sõna üheks minutiks härra Škripek. härra president üks suuremaid prioriteete praeguse kriisi vältel on meie välispiiri küsimus. üks lah võimalus lahenduseks oleks eh, näiteks piiri tugevdamine Ungaris, Ungari roll on võtmetähtsusega, kuid ärgem unustagem, et ka eh, finantsabi Türgile pidi varem eh, kohale jõudma, me ei saa loobuda oma põhiväärtustest, samas kirjutades alla lepingutele Türgiga. Türgi palub meilt kiirendatud liitumisprotsessi, see aga ei tähenda seda, et me hakkame reeglite ja tingimustega kauplema. viimasel ajal on eh, pakkunud välja priviligeeritud partnerlus Türgile, mitte äh, Euroopa Liitu astumist, nüüd oleme surve all ja hakkame siis äh, lähenemist muutma. migratsioonivood tuleb äh, peatada, kuid äh, samas saame mööda vaadata ajakirjandusvabadusest ja muust sellisest, mis näitavad, kas riik on võimeline Euroopa Liiduga liituma. järgmisena saab sõna proua Sakurafa. suur tänu ma tahaksin lihtsalt teada, kui kaua nõukogu ja komisjon arutavad seda, kuidas humanitaarkriisist edasi rääkida. me oleme näinud kõiki neid, kõike seda oma teleekraanidel, oleme näinud eh, pidevalt eh, toimuvaid eh, tippkohtumisi, see on tõeline solvang kõigile neile tuhandetele, kes on hukkunud, see on kurb päev ka Euroopa tsivilisatsioonile Saksamaa üritab iseennast ja Kreekat muuta suureks kontsentratsioonilaagriks ning äh, koonduslaagriks ja äh, kokkuvõttes see olukord muudab lihtsalt, äh, olukord muutub aina ebastabiilsemaks ning see tekitab probleeme ka Kreekale, kelle suveräänseid õigusi piiratakse. Te olete pimedad, kui te ei saa aru eh, sellest, kuidas Euroopa eh, vundament muutub aina eh, hapramaks, sellist Euroopat pole meile kõik, kellelegi vaja, järgmisena saab sõna proua Atkins härra Pitella vasakpoolsed saavutasid uue madalseisu siin kojas täna ku-, kuulutades meid viiruseks. härra Schulz arvab, et äh, natsionaalseid huvisid kaitsta on tema meelest vale. mina, mind valiti siia just selleks ja britid peavad tõesti lahkuma siit majast, sest et nad on lõpuks aru saanud sellest, et meie siseriiklikke huve siin ei kaitsta ja härra Juncker, kui te kahtlete milleski, siis kuku, kutsuge kokku tippkohtumine ja siis tuleb tippkohtumisel alati mõni mees Luksemburist. no väga tore, et Luksemburist mees tuleb ja räägib rändest, aga mitte ükski pagulane ei koputa praegu Luksemburi uksele ma käin Calais üsna tihti ja on väga palju äh, migrante Calais, kes äh, need, neid on kahekordistunud. Äh, tegemist ei ole pagulastega, vaid majanduspagulastega. härra juhataja sekkub, tundub, et prantsuse keelde ei tule tõlget läbi. vahet ei ole, ma jätkan, ütleb kõneleja, sellepärast et mind, minu äh, publik on britid nagu ma varem ütlesin, äh, need inimesed ei ole pagulased, vaid majandusmigrandid, nende eesmärgiks on majanduslik võit. Need inimesed, kes Galees seal tormi jooksevad, on noored mehed. eile sõitsin Eurostariga ja väga palju oli äh, noori mehi, kes istusid siinpool äh, rööbastel, inimesed, politseid kinni ei pidanud, neid välja ei saatnud ja sellepärast kogu see asi hakkabki siin kokku varisema ma ei taha seda arutelu siin pikemaks venitada ja ei ole sinise kaardiga valmis, me peame hääletama mingil hetkel. ega ma teilt midagi enamat ei oodanudki, ütleb härra juhataja. härra Brock, härra Brock, härra Brock dialoog on käinud meie äh, austusväärse kolleegi ja Briti valijaskonna vahel, meid ei lasta sinna arutellu sekka, nii et jääb ära, härra Brock. järgmisena saab sõna kaheks minutiks proua Gardiini. suur tänu, härra esimees. itaallasena tahaksin ma öelda, et äh, Itaaliat on, on jäänud, Itaalia on jäänud selles arutelus natukene varju ja öö, äh, kui me räägime nendest äh, suurtest humanitaarprobleemidest, äh, siis meie näeme seda iga päev. president Juncker ütles täiesti õigesti, et meie ressursid ei ole piiramatud ja üks hetk saavad nad otsa ja ma arvan, et solidaarsus ei peaks ka olema mm, piiratud. me peame asjale lähenema kui äh, hädaolukorrale ja tuleb kasutada kõiki neid vahendeid, mida me oleme lubanud kasutada. aga solidaarsus ilma piirideta, otsatu solidaarsus, seda äh, ei saa ka tegelikult ka võtta tõsiselt, see ei ole vastutustundlik tegutsemine, niimoodi me anname tõsise põntsu Euroopale, tegemist on äh, jah, hädaolukorraga, aga sellel on geopoliitilised juured, vaadakem, kust need inimesed tulevad, miks nad tulevad, need riigid tuleb stabiliseerida ei tohi lasta tekkida üldse sellel olukorras, kus äh, pagulased peavad lahkuma oma päritoluriikidest. me peame pakkuma abi ja stabiilsust selleks, et äh, vältida suurtest val-, äh, piirkondadest massilist evakueerimist, mis ka kõrbestab need piirkonnad. ja ütlen veel suur äh, itaallane Piero Patellini ütles kuuekümnendatel aastatel, sinised siniste silmadega hani film, kus äh, tuha-, oli, kus äh, tuhanded inimesed kuuekümnendatel aastatel äh, lendasid Itaaliasse kohale eh, ja see probleem on seal täpselt seesama, mis on praegu. härra Niidermüller, palun järgmine. suur tänu, härra juhataja. see seitseteist punkti Lääne-Balkani marsruudi heaks on väga hea tulemus, see näitab seda, et solidaarsusele üles ehitatud Euroopa võib äh, olla ka edukas ja saada üle nendest raskustest, mis on nende ees, aga samas äh, äh, poliitika, mis on üles ehitatud isekusele, kukub läbi. pühapäeval astutati, astuti kõigest esimesed sammud. ja ma ei pea siin silmas mitte ainult äh, piiride küsimust, me peame midagi tegema selleks, et need inimesed kiiresti integreerida. meil on vaja integreeritust äh, mitte peale surutud assimileerimist. me peame nendele inimestele õpetama keelt ja selleks on vaja raha. ärgem loogem äh, hirmuõhustikku, ehitagem üles üheskoos integratsioonipoliitika seni, kuni Euroopal ei ole ühtset integratsioonipoliitikat, ei saa me ka mitte mingisuguseid tulemusi oodata, suur tänu. suur tänu teile, härra Niider Müller, proua Kall, teil on kaks minutit. suur tänu, härra juhataja, austatud kolleegid see migratsioonikriis äh, on äh, nüüd kanda kinnitanud äh, meie päevakajalistes teemades, aga Euroopas on väga palju ebaselgust ja peatust selles osas, mida tuleks teha, meil on vaja uuenduslikku lähenemist, vastutustundlikku lähenemist, me peame üles näitama solidaarsust ka tegudes selleks, et äh, tõesti aidata neid inimesi, kes on hädas. aga tuleb lõpetada seega siis avatud piiride poliitika, tuleb lõpetada see, et kutsutakse kõiki äh, siia, tuleb olla ikkagi aus. meie tippkohtumine näitas seda, et kui me ei pane paika praeguses kriisiolukorras tegevusi, siis me seda kriisi enam ei suuda hallata. Balkani marsruut on äh, täna väga hea näide sellest, kuidas olukord võib väljuda kontrolli alt. aga asi läheb ainult hullemaks. oli tagumine aeg tunnistada neid probleeme, mis on juba augustikuust olnud ilmselged, Ungari peaministrit on siin äh, süüdistatud selles, et ta ütles, et välispiiride äh, kaitsemine peab olema prioriteet, ta on öelnud seda välja, et tuleb majandusmigrantide ja sõjapagulaste vahel teha vahet ja tuleb inimesed äh, kõik registreerida, me ei saa neid liigutada ühelt piirilt teisele ja pagulased ei, ei tohiks saada valida seda, kus nad varjupaika taotlevad. selle eest on teda häbistatud, Ungari peaministrit. me ei saa seda probleemi Euroopas aga lahendada, kui me oma välispiire ei kaitse ja kui meil ei ole võimalus inimestele öelda, et jah, te võite tulla, aga ainult äh, teatud äh, hulgas. Schengeni süsteemi on võimalik saavutada kaitse ainult nii ja Schengen on ju ometi üks meie suurimaid saavutusi, me peame aitama inimesi pagulaslaagrites, kus on miljoneid inimesi, kes ootavad tagasi teed koju. meil on vaja vastutuslikku tegevust, sekkub härra juhataja, seda ootavad meist inimesed, jätkab proua Kall ja Rahvapartei Madridi ko-, konverentsil sellele ka selgelt viiditi. proua Kall, mul on üks asi siin meeles, mul tuli meelde seda marsruuti kasutas muuseas äh, ka Äh, üks armee, kes äh, marssis sisse Viini äh, tuhande kuuesajandate aastate lõpus. kiireloomuline kiireloomuline, otsustav, need on sõnad, mis on ära unustatud selles kojas, meil on sõrmakirjalikkusest juba kõnini, siin räägitakse muudkui solidaarsusest, samas nendesamade saadikute koduriikide valitsused käituvad äärmiselt halvasti kriisi lahendamisel. kuu aega tagasi otsustati äh, kvootide süsteem põgenike jaotamiseks ning eile näiteks eh, Rahoi valitsus Hispaanias teatas, et ta saadab mõned ametnikud pilootprojektis osalemiseks ning võtab vastu viiskümmend esimest eh, põgenikku. kui asi poleks nii tõsine, siis ma arvaks, et see on lihtsalt nali, aga kõigel on oma põhjus. härra Orbani eh, osalemine Euroopa Rahvapartei kongressil Madridis, kellele aplaudeeriti kirglikult, samas kui ta ütles sellise selliseid äh, uskumatult tagurlikke sõnu äh, põgenike vastu äh, selles ei ole vaja pikalt mõelda miks see asi niimoodi on ärgem unustagem et tegemist on sadade tuhandete põgenike elukadega proua Suitsa palun üks minut suur tänu ma olen horvaatlasena väga mures olukorra pärast äh, ja ma ei tea, kuidas lepitada omavahel rahvuslik äh, egoism ja Euroopa väärtused. jah, väga hea on see, et pühapäeval oli koos kohtumine, kus äh, olid riigijuhid koos, kahjuks on härra Juncker saalist lahkunud, aga mul on kahju sellest, et äh, need äh, riigid ise ei suutnud seda kohtumist kokku kutsuda, vaid seda pidi tegema härra Juncker. see probleem on suurem kui Lääne-Balkani Äh, riikide probleem ainult. jah, ma olen nõus, et sisepiiride ülesehitamise asemel me peaksime kaitsma välispiire, olen nõus ka nendega, kes ütlesid, et sõda Süüria vastu on sõda Euroopa Liidu vastu ja kui me neid probleeme ei lahenda eos ja koha peal, siis me seda rändeprobleemi ka korra, kontrolli alla ei saa. ma toetan seda tegevuskava Türgit, tuleb aidata, sest muidu äh, ei äh, ei ole selle probleemi haldamine enam võimalik, talv on ukse ees, sammud, milles on kokku lepitud, tuleb nüüd ka astuda, liikmesriigid peavad oma otsuseid rakendama, sest muidu on meil kaelas kaos. poliitikutena on meil kohustus äh, nende probleemidega tegeleda, seda ootavad meilt meie kodanikud, nii et kõik võtkem asjad tõsiselt, mõistkem äh, selle asja tõsisust, et mida see võib kõik tähendada Euroopa projektile. suur tänu, härra Moraes, üks minut, palun mikrofon, palun. suur tänu, härra juhataja. ja me tõesti peaksime mõistma, kui tõsine see olukord on. ja on väga oluline, et mis iganes on ka meie poliitilised seisukohad, ei loobu me Euroopa Liidust äh, Äh, ei loobu hästi organiseeritud ja kaastundlikust lähenemisest ja sellepärast härra Avramopoulos äh, kohtubki meiega libe komisjonis äh, mõni hetk pärast hääletusi, tõesti midagi tuleb ette võtta. on täiesti õrn tippkohtumine, kokku kutsuti komisjoni poolt, seda saatis palju kriitikat, aga see kaos tuleb lahendada. inimesed kannatavad, talv on tulemas, inimesed hukkuvad ja meie parlament nõuab tegutsemist nii et tuleb astuda samme ja meie parlament peab oma tööd tegema, nüüd on äh, lõpp äh, rääkimisel, tuleb midagi teha, on vaja finantsvahendeid, tuleb tagada see, et kriisikeskused hakkavad toimima. minu huvides on, härra volinik, see, et kriisikeskused ja vastuvõtukeskused äh, hakkaksid tööle on neid keskuseid loodud juba viimase aasta jooksul liikmesriikide poolt, nüüd tuleb seda üheskoos jätkata ja viimastel nädalatel, järgmistel nädalatel asjad käima lükata suur tänu, härra Moraes. härra Kefalogiannis, poolteist minutit, palun. mikrofon. suur tänu, härra juhataja. Euroopa tippkohtumine oli üks äh, suur kohtumine ja eks ta oli ka tähtis, sellepärast et seal astuti samme selleks, et äh, võtta vastu terve hulk inimesi, kes tulevad läbi Balkani riikide Saksamaale ja Austriasse. Kreeka oli seal tippkohtumisel ka nõus teatud asjadega, me olime nõus vastu võtma veel lisaks viiskümmend tuhat pagulast. me olime nõus kriisikeskuste loomisega, kus äh, neid inimesi registreeritakse ja nende dokumente läbi vaadatakse. tulevikus äh, saavad need inimesed ka üüritoetust näiteks, aga mis nendest tippkoht-, tippkohtumise järeldustest välja jäi, oli Türgi. meil on vaja ühtse, see ühine tegevuskava Türgiga, jah, seda on tõesti vaja rakendada. aga me peaksime minema kaugemale opu-, op-, lehmakauplemisest. Ähm, on oluline see, mida president Juncker ütles ka Valeta kontekstis, äh, et äh, tehakse jõupingutusi, aga tegelikult äh, järeldustes sellest ei räägitu, räägiti Liibanist ja Jordaaniast, ainsad araabia riigid, kes on üldse midagi teinud. Araabia va-, rikkamad riigid ei ole midagi teinud. Saudi Araabias näiteks, neil oleks küll võimalusi teha ära enamat ja me peame küsima, et kas kõik tõesti annavad endast kõike äh, ja me peame survet avaldama nendele, kes seda ei tee. proua Peres, palun. suur tänu, härra juhataja, austatud äh, nõukogu eesistuja, härra volinik Euroopa on selles äh, nüüd sattunud kriisi, nagu kõik räägivad. meil praegu tundub, et me ei suuda tegeleda selle arenguga, mis on meie ukse ees mida me teeme Süüria küsimuses, e, miks me ei ole, miks meil on praegu selline pagulaste hulk ukse ees, sellepärast et Daesh liigub edasi. E, kes ütleb, et me ei suuda kokku leppida tegelikult omavahel selles, millised on Euroopa Liidu suhted e, Venemaaga, kas me oleme kokku leppinud selles, mida teha Assadiga, tuleb öelda, härra volinik, et tuleb tegutseda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 samamoodi, nii nagu me üles ehitame üles Euroopa Majandus- ja Rahandusliidu ilma majandussambata, me lõime Schengeni eh, ruumi ilma migratsioonipoliitikata, ilma varjupaiga taotlemiseta oma rändepoliitika üles ehitanud, me ei ole rääkinud välispiiride kaitsest. ma tõesti küsin, eh, palun, et eh, lükkaks käima töö komisjoni president ja ei tohi lihtsalt näidata näpuga nõukogule, me peame Euroopale Eh, uue pea andma eh, suur tänu proua de lange palun voorzitter dit eh, debat houdt suur aitäh lugupeetud president ma arvan et see arutelu siin on midagi, mis peaks panema meid nägema, et massid liiguvad Euroopa Liidu suunal, aga selles kontekstis me peame siiski säilitama Euroopa väärtusi. Need on inimesed, kes vajavad meie kaitset, nad ootavad meilt solidaarsust ja me peame näitama üles solidaars-, solidaarsust nende riikidega, kes on kõige suurema koorma all me peame ausalt ütlema ka neile inimestele, kes meie kaitset ei vaja, et jah, teie seda ei vaja ja me peame korraldama nende korrapärase tagasisaatmise, aga see maksab kõik väga palju raha. liikmesriigid äh, tulevad välja lubadustega, mida nad ei täida. Nad loodavad, et äh, need asjad tehakse nende eest äh, hoopis tasuta ära kellegi teise poolt ja loomulikult avaldab see olukord meile suurt survet ja me äh, peame äh, tegelema välispiir, välispiiride kaitsega ja meil on vaja ka Euroopa rannavalvet, me peame tegema koostööd naaberriikidega. mina arvan, et me ei peaks äh, siduma näiteks liitumist, kui me räägime Türgist pagulasküsimustega, me ei tohi selliseid seoseid teha, me peame oma tegevuses olema väga siirad ja ausad, aitäh! suur aitäh! proua Dali, teil on üks minut suur aitäh, lugupeetud president, austatud volinik. Balkani tippkohtumine näitas ilmselgelt neid pingeid, mis praegusel hetkel Euroopa Liidus valitsevad ja seda hetkedel, kus ähm, Euroopa Liit äh, ideaalis peaks olema ühendatud ja kõnelema ühel häälel. Ähm, mõne päeva pärast toimuv Valetta tippkohtumine pakub väga head võimalust Euroopa Liidule konstruktiivselt äh, alustada läbirääkimisi Aafrika Liiduga, mis peaksid tooma kaasa ka konkreetseid tulemusi. rändevoog, vood leiavad aset äh, ebastabiilsuse, sõdade, äh, vaesuse, tööpuuduse ja inimõiguste rik-, sekkumiste tõttu, mis endiselt teatud Aafrika ja Araabia riikides aset leiavad. Euroopa Liit peab tagama, et ta aitab kaasa tuua muutusi selles olukorras. me peame mm, tagama selle, et riigijuhid paneksid kodanikud oma poliitikate keskmesse ja me peame, et Euroopa kõneleks ühel selgel häälel, kui me tõesti tahame selle olukorraga toime tulla, selliselt, et aset leiaks reaalne muutus. suur aitäh kolleeg Rangel, teil on üks minut. suur aitäh, lugupeetud president. võttes arvesse eh, tippkohtumise järeldusi ja võttes arvesse ka eh, nädalalõpu kohtumist Äh, siis Lääne-Balkani mm, riigid tulid kokku ja ma arvan, et siin tuleb kaks äh, asja kindlasti välja tuua. Äh, me räägime eurooplaste ühisvastutusest, siin kõik riigid peavad vastutama ja see tähendab seda, et me peame vastu võtma kõik siin pagulasi, me kõik peame olema sellesse kaasatud, me peame olema kaasatud ka finantspanusesse ja me peame aitama neid riike, kus et inimesed läbi lähevad, kui nad oma äh, sõjast väsitud koduriigist lahkuvad, aga see kõik äh, peab toimuma loomulikult teatud kriteeriate põhiselt. me ei saa pagulasi ja migrante äh, segi ajada. me peame siin terminoloogia lahus hoidma ka siis, kui me räägime inimeste registreerimisest vastuvõtukeskustes ja liikmesriigid peavad tegema äh, koostööd, äh, eriti need riigid, kes on just eesliinil, sõltumata sellest, kas nad on Euroopa liikmesriigid või mitte. Äh, see on meie ühine vastutus ja ma arvan, et me peame kõik Euroopa Liidu liikmesriigid siia kaasama ja veel üks asi meie arvates on ääretult oluline see, et me äh, ka ennetustööga tegeleksime, kui me räägime äh, Saharast lõuna pool asuvatest Aafrika riikidest, see on ka väga olulise tähtsusega ja me ei tohi siin ka kõhelda oma tegu te,, tegemistes. suur aitäh, järgmiseks kolleeg Mitsi, üks minut. kõnelejal puudub mikrofon. austatud president, immigratsioon on sümptom ja mitte põhjus ja kui me selle probleemi ähm, põhjustega ei tegele, läheb äh, olukord ainult hullemaks. majanduslik, sotsiaalne ja poliitiline ebastabiilsus äh, koos terroristlike rünnakute, inimõiguste rikkumiste ja sõjaga on äh, vaid mõned põhjustest, mis on need sümptomid põhjustanud. Aafrika Liidu liikmesriigid, ÜRO ja teised saavad Valeta kohtumisel ainulaadse võimaluse teha koostööd jõudmaks äh, tõelise rahvusvahelise lahenduseni sellele rändekriisile, aga see on võimalik ainult siis, äh, kui keskendutakse rände peamistele põhjustele ja seetõttu ma kutsun liikmesriike üles äh, kasutama Euroopa Liidu eh, Aafrika tippkohtumist minu koduriigis Maltas platvormina, töötamaks välja strateegiaid, eh, tegelemaks eh, poliitiliste ja humansete ja sotsiaalsete väljakutsetega, mis on põhjustanud selle inimeste väljarände Aafrikast Euroopasse. siin ei ole sellist lahendust, mis sobiks kõigile, kuid keskenduda tuleks sellele, kuidas pakkuda nendele inimestele tulevik nende endi koduriigi selleks, et nad ei paneks oma elu ohtu, püüdmaks leida väärika elu luua mujal riikides see on suur väljakutse ja meil on vaja pikaajalisi strateegiaid, aga kui me eh, kiiresti tegutsema ei hakka, siis eh, jääme me selle probleemiga igavesti maadlema, aitäh! kolleeg Vilmet, suur aitäh. Äh, äh, Briti laboristide saadikute nimel tervitan ma igasugust koostööd Türgi ja teiste riikidega, kes saab, kes saavad paremini aidata meil seda kriisi hallata. me oleme äh, paljudelt siin kojas kuulnud küünilisi hääli, kuid nemad ei otsi lahendusi, nemad tahavad kasutada seda traagilist olukorda poliitilise kasu saamiseks. riiklikud juhid peavad nüüd vastutust võtma selleks, et kokkulepe ellu rakendada ja see see olukord on äh, täielik õudusunenägu nendele peredele, kes äh, kõnnivad maha tohutuid maid selleks, et äh, saada toitu ja peavarju. me räägime siin inimestest, nagu me kõik siin, me ei räägi siin mingist mängust. ma tean, et ülemkogu kohtumisel räägiti ka Ühendkuningriigi referendumist ja muudest teemadest ja ma tahaksin kasutada seda võimalust hoiatamaks peaminister Cameroni, et ei tohi viivitada enam. see teema on väga oluline, ta peab ka nüüd äh, kaasa lööma selleks, et tagada äh, Suurbritanniale see äh, tulevik, mida ta väärib ja see tulevik peab olema Euroopa Liidu sees. suur aitäh, kolleeg Piiri, teil on üks minut suur aitäh, ma tahaksin kasutada seda võimalust selleks, et tänada Euroopa Komisjoni oma ähm, pühendumise eest leidmaks praktilisi lahendusi sellele suurele väljakutsele, mis meie kõigi ees on. ma tervitan seda tegevuskava, mis äh, koos Türgiga ühiselt välja töötati, sest äh, Türgil ja Euroopa Liidul on teineteist vaja selleks, et jagada seda koormat, ähm, äh, tagamaks turvaline pelgupaik kõikidele nendele inimestele, kes sõja eest pagevad ja seetõttu me peame edasi arutama finantstoetust, küsimust, me peame edasi arutama eh, seda, kuidas võidelda inimkaublaste vastu ja kuidas inimesi, kes ei vääri pagulasstaatust, tagasi saata aga ma arvan, et ei tohiks äh, kaasata äh, pagulasküsimust äh, Euroopa Liidu läbirääkimisprotsessi, need on täiesti eraldiseisvad teemad. see võib anda signaali välja, et Euroopa Liit ei ole kriitiline inimõiguste küsimuses enne olulisi valimisi ja kui me seda teeme, siis see saadaks välja täiesti vale signaali, Euroopa Liit ei tohiks lõpetada väljendamata väljendas muret äh, pressiolukorra kohta või kurdi vähemuse olukorra kohta. suur aitäh ja kolleeg Toia, teil on üks minut. suur aitäh. Äh, ma jätkaksin sealt, kus härra Juncker lõpetas, ta rääkis ühtede ja teiste probleemidest äh, ja see on igasuguse kogukonna reegliks, see kehtib tegelikult ka institutsioonidele. Euroopa suudab jalg lahkel püsida ainult siis, kui äh, solidaarsust esile tõstetakse ja austatakse. liiga kaua on äh, üksikud riigid äh, omapäi olnud, nad on üksi jäetud juba liiga pikaks ajaks, Sloveenia, Kreeka ja ka teised riigid siin ja inimesed liiguvad nüüd läbi Balkani põhjare siiapoole Äh, nad on veetnud äh, kuid äh, kõrvetava Vahemere päikese all. komisjon peab tegema siin reaalseid samme selleks, et jõuda praktiliste käega kasutavate lahenduste ja tulemusteni. meil on vaja lahendust sellele olukorrale ja minu fraktsiooni juht härra Pitella ütles, et meil on vaja paradigma muutust. me peame Aafrikat teistmoodi vaatama hakkama, nägema hakkama, kõik peavad jagama vastutust ja äh, me ei tohi äh, olukorda destabiliseerida, aitäh. Hrvatskoj kui zadnjih mjesec dana ušlo preko 250 tänu üle kahesaja viiekümne tuhande migrandi on jõudnud Horvaatiasse, neid on aidanud, aidatud terviseprobleemidega ja äh, samuti ka muude küsimustega ja väited, et me oleme inimesi jõkke kihutanud, on täielikult valed pühapäevane kokkulepe on põhimõtteliselt hea, aga mida teha, kui veel jõuab Horvaatiasse kümme tuhat inimest? ja meie riik on võimeline valju vastu võtma kaks tuhat viissada inimest, me ei saa piirduda selle probleemi Balkani probleemiks pidamisega, me peame tegelema piirikontrolliga. selle asemel, et näpuga näidata, katsugem koos lahendusi leida, meil on vaja leida mm, pikaajaline lahendus sellele probleemile, vastasel korral ei maksa arvata, et asjaga esimeselt kokku puutuvad riigid omaenda turvalisust vähemaks peavad kui, kui migrantide oma. suur tänu järgmisena saab sõna härra Kirkos üheks minutiks. suur tänu teile, härra president. eile saime me üheksateistpunktilise kokkuvõtte tippkohtumisest, mis on väga toredad, kui nad ka ellu rakendatakse. kahtlemata on seal välja pakutud lahendusi äh, ning suuremat solidaarsust, et piir äh, äh, panna aina pead tõstvale ksenofoobiale. samas aga on meil vaja äh, jätkuvat lahendust, vastasel korral see, need vood jätkuvad ning kokkuvõttes, kokkuvõttes täienevad ainult meie vanglad uute elanike võrra. meil on vaja õiguslikke võimalusi, õiguslikke kanaleid Euroopasse jõudmiseks kui me ei suuda õigeid kanaleid leida, siis me ei suuda edusamme teha näiteks sellisel saarel nagu Kilos, kus on vähe elanikke, on elanikud täiesti uppumas äh, kaasa tekkinud probleemidesse ning samas nad üritavad aidata võimalikult palju neid õnnetuid inimesi. suur tänu. nüüd äh, ja algab siis äh, vaba mikrofoni voor annan seitsmele äh, saadikule siin äh, sõna. kõigepealt saab äh, sõna proua Rosenberg. suur tänu, president. mini tippkohtumisel pühapäeval otsustati, et, et aasta lõpuks asustatakse ümber kolmkümmend tuhat inimest või vähemalt aidatakse neid Kreekas, kolmkümmend tuhat inimest. meil on juba praegu töötust, meil on juba praegu raskusi oma äh, elanike probleemide lahendamisega ning äh, äh, alles oktoobris otsustati ümbrus, ümberpaigutamise küsimuse osas, praegusel hetkel peame me vastutustundlikult läbirääkimisi pidama transiitriigiga ehk siis Türgiga, samuti on meil vaja ka eh, jälgida eh, inimkaubandusvõrgustikke, kes toovad Euroopasse inimesi, kui me seda ei tee, siis eh, kokkuvõttes on see pomm Euroopa aluste juures. Frau Gomes. proua Gomes. kõigepealt lõpetagem eh, see jama eh, riigipöördest Portugalis. Eh, siin üks kolleeg ütles, et, et ollakse mures sellepärast, et et va-, vasakpoolsed jäävad endiselt võimule Portugalis, samas ei tekita muret sellepärast, et äärmus parempoolsed said võimule Poolast, kuid vähemalt Portugalis oleme valmis vastu võtma pagulasi ning äh, selleks äh, on äh, juba erinevaid ametid ja oma instruktsioonid saanud. kuid praegusel hetkel Euroopa tasandil ei toimu ümberpaigutussüsteeme ning loodetavasti vähemalt Valeta tippkohtumisel on juhtidel võimalik aru saada sellest, mida parlamendis oleme tükk aega juba öelnud, meil on vaja turvalisi võimalusi migrantidel Euroopasse jõudmiseks luua, vastasel korral nad on kriminaalide ohvrid edasi ning me ei, peame samuti üritama lahendust leida Süüria ja Liibüa äh, konfliktidele, samuti ka terroristitegevusele Iraagis äh, ja Türgis. vastasel korral me ei suuda äh, alupõhjustega tegeleda, need põgenikud saabuvad edasi, tegemist ei ole põgenikekriisiga, vaid tegemist on Euroopa kriisiga, sest me ei täida oma kohuseid nõrgemaid aidata. suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Raados gospodine predsjednie pozdravljam dogovor koji je postignut u nedjelju jer e on omogućiti. ma tervitan eh, eh, pühapäevast eh, kokkulepet see aitab julgeolekut tagada põgenikele ning see aitab ka transiitriike nagu näiteks minu koduriiki Horvaatiat, kust on mitusada tuhat pagulast praegu läbi läinud. kuid me ei, ei äh, saa pidada neid voogusid kinni, kui me ei kasuta äh, jõudu ja loodetavasti Euroopa seda ei tee. teine võimalus äh, on aidata Türgit, et leida pikaajaline lahendus, on vaja mõjutada olukorda Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas õnnetuseks, aga Euroopa Liit ei soovi seda teha. härra Hadži Georgi, palun suur tänu, härra president. Äh, arutelu on toimunud juba kolm tundi enam-vähem ning kui mina oleks pagulane, äh, mitte migrant ja kui ma oleks kuulanud seda pealt, siis äh, ma ilmselt hüppaks aegi ja merre ja tapaks enda. siin räägiti tehakse pagulaste õiguste kaitsmiseks ja eh, president Juncker, kes ei esitanud ainsatki ettepanekut eh, probleem pika perspektiivis lahendada, rääkis vaid üldsõnaliselt eh, meie partneritega koostöö tegemisest, aga mõelge see näite, mõelgem näiteks hiljutise pommirünnaku peale, paljude hukkunute ja haavatute peale mõeldes eh, kui kohutavalt palju inimesi hukkus Ankaras endas, mõeldes, et me saame eh, eh, Türgid veenda selles, et nad lihtsalt meie probleemid meie eest lahendaks, no selles küll eriti lootust ei ole, härra Maragall. härra president. härrade Tuski ja Junckeri sõnavõtud ei räägi meile tõtt. ei räägi sellest, et poliitilist Euroopa Liidu ei ole olemas me oleme vapustatud eh, piirikonfliktidest eh, Balkani riikides, eh, räägime, kuulame vastastike süüdistusi, vastastikusi süüdistusi fraktsioonide vahel, kuid tegelik skandaal ei ole tabanud mitte Balkani riike, vaid Lääne-Euroopat suurtes rikastes Euroopa liikmesriikides. läbi ei kuku mitte kahekümne kaheksa liikmesriigiline Euroopa, vaid viieteist liikmesriigine Euroopa. kui me Eh, eh, tugevdame lihtsalt piire, siis lahendame viis protsenti probleemidest. me ei ole veel kuulanud seda, mida meile ütlevad põgenikud, kui Euroopa on liiga piikas, liiga suur, kas ta on siis Euroopa, me peame eh, alustama sellest, et me teeme üldise ümberpaigutuse, me peame tugevdama välispiire, tugevdame alusteenuseid Suurbritannias, Euroop-, Hispaanias, Suurbrit-, Prantsusmaal, Itaalias, Saksamaal ja mujal Euroopas. suur tänu teile, president! härra Obermeier saab sõna järgmisena. jaa mm, äh, hotspotid äh, ja mm, ühine välispiirikaitse on vaid tühjad sõnad siiani olnud, Euroopa on lihtsalt äh, unelenud siiani äh, Äh, Schengen on äh, läbi kukkunud, äh, kodanikud ei usalda meid enam, see olukord on täiesti katastroofiline, riiklik suveräänsus saab hävitatud, üle miljoni Euroopa üle miljoni pagulase tuleb järjest Euroopasse ja neid ei kontrollita piisavalt seitsekümmend kuni kaheksakümmend protsenti nendest on äh, noored äh, mehed, kes otsivad tõotatud maad äh, Rootsis, Saksamaal või Austrias äh, ja lugupeetud daamid ja härrad, ähm, siin olukorras ei aita enam sõbralikud sõnad, me peame reaalselt tegutsema, aitäh. härra Kukan. härra Kukan. Thank you. suur tänu, härra president. ma olen algusest peale, selle kriisi algusest peale pöördunud Euroopa Liidu äh, juhtide poole, et nad kaasaksid Lääne-Balkani riigid. Need on riigid, mis on otseselt puudutatud sellest probleemist, sellepärast et põgenikud tulevad üle Lääne-Balkani marsruudi. selleks, et see probleem lahendada, peame leidma võimalusi neid riike tihedamini kaasata koostöösse. me peame vältima uute kriiside tekkimist selles piirkonnas finantstoetus on seni jäänud piiratuks ja meie toetus on, meie vastus on jäänud hiljaks mul on päeval tippkohtumisel nendest asjadest räägiti, ma olen nõus selle tegevuskavaga ja konkreetsete sammudega, selle asemel, et eh, ehitada müüre. me peame koostööd tegema nii piiri haldamise küsimuses, võitlema inimkaubitsemisega, toetama infovahetust ja peame aitama ka läbi humanitaarabi andmise. ma arvan, et selle kriisi haldamine üheskoos annab meile ka võimalusi paremini ette valmistada need riigid tuleviku võimaliku Euroopa Liidu liikmelisuse hea, jaoks. aitäh! proua Benova. suur tänu äh,, härra president ei ole väga kena tegelikult praegu siin sõna võtta siin saalis müra on nii palju, aga tänan siiski võimaluse eest sõna saada ma tahaksin äh, tänada komisjoni nende seisukohavõttude eest. Ähm, ma tänan teid sellest, et te olete üritanud leida lahenduse sellele pagulaskriisile. võib-olla tuleks kritiseerida mõnede liikmesriikide seisukohti, kes ei olnud valmis äh, aitama kaasa probleemi lahendamisele. ma tooksin eraldi välja siin ühe teema, härra volinik, see puudutab äh, konkreetselt pagulaskriisi, nimelt äärmusluse fašismi eh, ja rassismi peatõstmisele liikmesriikides. me oleme siin nüüd näinud mitte ainult eh, massilisi meeleavaldusi nende äärmuslaste poolt, vaid suisa mm, korduvaid rünnakuid eh, nende asutuste vastu, kus pagulased on leidnud peavarju. nii et ma paluksin liikmesriikidelt üles näidata natukene rohkem algatusvõimet et astuda vastu sellisele äärmuslusele ja natsionalismile nende enda koduriikides, aitäh! kallid kolleegid, ma oleksin teile väga tänulik, kui te istuksite maha meine damen und herren vielleicht könnten die wenigen austatud äh, ehk äh, saaksid need viimased äh, saadikud, kes siin eravestluse peavad, ka lõppude lõpuks oma kohale istutud, see oleks väga viisakas teist äh,. Ähm, viimased äh, kümme sõnavõtjat siin äh, ei saanudki suurt tähelepanu ju, aga parlamendi debatt Äh, ju äh, tähendab seda, et äh, saadikud võtavad sõna ja teised saadikud neid samal ajal kuulavad, aga viimase kümne sõnavõtja puhul kahjuks see niimoodi ei olnud ja see ei ole õiglane minu arvates. ja nüüd saab sõna volinik Avramopoulos. suur tänu, härra president. austatud parlamendisaadikud, täna saatis president Juncker väga selge sõnumi välja komisjoni tegevuste ja strateegia kohta selleks, et äh, pagulaskriis lahendada. me oleme väga pühendunud sellele probleemile. ma tundsin täna siin kojas teiepoolset tugevat toetust, peaaegu kõikide teiepoolset toetust. meil on tõesti seda toetust ka vaja Euroopa Parlamendilt ja see, mis me oleme saavutanud tänaseks, on olnud paljuski tänu sellele toetusele me vajame seda toetust äh, ka riikidelt Euroopa Liidu sees ja väljaspoolt ja me peame neid ka aitama. pühapäevane äh, minitippkohtumine, nagu ta nüüd nimeks on saanud, äh, kujunes positiivseks. sest et Lääne-Balkani marsruudi äärsed riigid tulid ümarlaua ümber ja dialoog on avatud. aga väga paljud kasutasid seal ainult oma rahvuslikku nii-öelda keelt selleks, et pöörduda ainult oma rahva poole ja ma tundsin, et ei olnud piisavalt koostöövalmidust, meil on vaja rohkem sellist valmidust, meil on vaja rohkem vastutuse võttu, meil on vaja tegutsemist. meil ei ole vaja ainult lubaduste andmist. nüüd on käes aeg rakendama hakata. see on võtmetähtsusega ja see oli ka see paljuski, mida teie ütlesite täna. tuleb rakendada, tuleb rohkem ära teha piiride haldamises, tuleb äh, kaitsta varjupaiga taotlejaid, teha seda organiseeritult ja koostöös Euroopa Liidu väliste riikidega. komisjoni äh, roll on selles kriisis äh, muutunud pidev seire, dialoog ja toetus on see, mida praegu on vaja. ja algatusi strateegilisemal viisil ja ulatuses. ja sellepärast äh, peabki komisjoni tööprogramm kuidagi vastama äh, piiriküsimustele, Dublini äh, süsteemile, ümberasustamisele, ümberpaigutamisele, kõik need asjad on juba läbirääkimiste laual seda sellepärast, et meil ei ole praegu vara läbi kukkuda. ärgem unustagem seda, et see pagulaskriis on äh, sattunud äh, siseriiklikus debatis äh, paljude erinevate tõlgenduste ohvriks. me peame selgitama oma kodanikele, peame selmi-, selgitama neile, et miks meil on vaja ühtset lähenemist erinevatel tasanditel me peame näitama seda, et komisjoni roll on toetav liikmesriikide suunas ja probleemist puudutatud naaberriikide suunas. ma olen äh, pühendunud teiega koostööle ja äh, erinevate riikidega koostööle, kes on otseselt või kaudselt äh, puudutatud Euroopa, Aafrika ja Aasia riigid. sealhulgas ka tagasipöördumise poliitika alusel äh, ma lähen äh, homme Pakistani, äh, ma pidin minema homme Pakistani, aga kuna seal oli maavärin, lähen ma sinna järgmisel nädalal ja räägin ka seal äh, tagasivõtmise poliitikast ja sellest, milliseid kohustusi on valmis võtma nemad. Euroopa Parlamendi kolleegid, pagulaskriis on katalüsaatoriks sügavama Euroopa jaoks, see on tegelikult äh, proovikiviks Euroopale. see peaks näitama justkui äh, turvalisuse test, kas Euroopa on turvaline ja valmis ja sellepärast ongi komisjon tõstnud rändeküsimused äh, oma mandaadi esimesest päevast oma prioriteetide esirinda me algaid algatusi, nagu seda on olnud ka pühapäevane tippkohtumine ja seisame liikmesriikide kõrval, kellel on abi vaja, selleks, et äh, aidata neid sisuliselt, äh, selleks, et äh, sisukaks mõju, mõju muutuksid ka solidaarsuse mõiste. ja me tahame Euroopa Liidu suutlikkust tõsta, suur tänu. suur tänu, härra volinik, sõna saab nüüd nõukogu eesistuja Donald Tusk suur tänu, härra president. loomulikult äh, ma olen äh, selle koja muredega nõus, mis on tekkinud äh, nendest otsustest, mis on võetud selle kriisi ajal, jah, tõesti, asjad ei liigu nii kiiresti, kui nad peaksid. on nüüd aeg selleks, et tavapärane tegutsemine kõikides liikmesriikides peaks asenduma hädaabipoliitikaga. kahjuks ei ole aga kõik liikmesriigid mõistnud selle probleemi tõsidust. ma olen veendunud, et äh, see jõuab aga kohale. ja ma olen valmis teile kinnitama, et Luksemburg eesistujariigina on valmis toetama komisjoni jõupingutusi selleks, et avaneksid nii äh, inim- kui ka rahalised äh, ress-, rahalised ressursid, mida on vaja selle probleemi lahendamiseks, aga olgem ka õiglased. Äh, ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti toetamine ja Euroopa toiduprogrammi maailma Toiduprogrammile osutatud toetus on olnud suurem, kui esialgu lubati ja ega ei ole praegu äh, väga äh, kerged ajad ja, ja valitsustel on väga raske üldse leida lisavahendeid. võib-olla polegi see kunagi olnud raskem kui täna. seda ei tohi unustada. unustada ei tohi ka seda, et kui me räägime äh, ümberpaigutamisest, siis täna on pagulaste jaoks äh, valmistatud kaheksa korda rohkem äh, kohti, kui meil on pagulasi, kes neid võiksid kasutada. aga me maadleme ikkagi äh, selle üle, et kuidas kaitsta välispiire, millise meetodi alusel. selle kriisi algusest peale ma olen ikka jälle rõhutanud seda, et meie selge eesmärk peab olema eh, migratsioonivoo eh, ohjamine. aga see mõte, et see on võimatu ja et Euroopa peab tõesti vastu võtma kõik, kes siia tahavad tulla, eh, kõlab ikkagi. ja lisaks sellele on räägitud ka sellest, et mõnedes liikmesriikides on politsei äh, Äh, väärkohelnud pagulasi, on öeldud seda, et inimõigusi on riki-, rikutud, ma tahan väga selgelt öelda, et inimõigused on ohus peaasjalikult siis, kui seadust ei rakendata need inimesed äh, pagevad äh, riikides, kus ei olegi politseid või üldse mingisugust, äh, mingisuguseid haldusstruktuure. tingimused inimõiguste kaitseks on see, et peetakse kinni seaduslikust korrast ja rakendatakse reegleid. ja see puudutab kõiki neid teemasid, mis on täna siin selle rändekriisi kontekstis esile keskinud, suur, kerkinud, suur tänu, härra president suur aitäh, härra Tusk ja sellega on meie arutelu lõppenud. comes to the vote. The first I... liigume edasi hääletuste juurde, esimeseks punktiks äh, härra Tartmus, kas äh, teil on protseduuriline küsimus? jaa, mul on kodukorda puudutav küsimus. Äh, proua president, kas on õige õnnitleda härra Donald Tuski äh, oma oskuses äh, eelmisel aastal astuda tagasi Poola peaministri kohalt selleks, et äh, nõukogu eesistujana äh, no, ja kõnelejalt võetakse ära mikrofon. Not... härra Dartmouth, äh, see ei ole kodukorda puudutav küsimus. Um, move... liigume edasi siis hääletuse juurde, raport, mille on koostanud härra Sikerski nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu.